okay, well, we'll, we'll get... hakkame pihta, kolleegid, sellepärast et mul on nagu ikka teile ka teadaandeid. kõigepealt Euroopa Investeerimispanga raporti tõstame me praegu päevakorrapunktiks number kolm. see peaks olema niimoodi kirjas ka päevakorras, kas te olete nõus selle muudatusega, jah, väga hea, võtame päevakorra siis vastu nüüd siis teadaanded. nagu ikka, annan ülevaate triloogidest. toimus veel üks poliitiline triloog kapitalinõuete määruse kohta, eh, seda eelmise nädala neljapäeval. lisaks detailidele nagu likviidsus, kaubandusmehhanism ja varipaugandus ja repotehingute eh, lisaks vaatasime üle ka praegu veel lahendust ootavad küsimused üritame siis läbirääkimised lõpule viia selle kuu lõpuks ja teha uue ettepaneku selle kohta, kuidas äh, on töö jagatud. ettepanek on, et me teeme intensiivselt tööd tehnilisel tasandil kõikides institutsioonides ja järgmine triloog leiab aset kahekümne kolmandal oktoobril Strasbourgis ja nüüd siis päevakorrapunkt number viis, Euroopa Investeerimispanga aastaaruanne ja raporti eelnõu tutvustus. Maarja Mauro, palun, sõna on teil. suur tänu, proua esimees. ma kommenteeriksin lühidalt oma raporti kõige tähtsamaid punkte. kõigepealt Euroopa Investeerimispanga jaoks on väga tähtis kapitali suurendamine ja sellepärast oli ülemkogu juunikuine otsus väga tähtis ja meil on selle üle väga hea meel. selles raportis hinnatakse ka äh, Euroopa Investeerimispanga haldajaid ehk siis äh, rahandusministreid ja neid kutsutakse üles võimalikult kiiresti kapitali suurendama. kapitali suurendamine on ääretult tähtis ka selleks, et säilitada ähm, kolme A reiting, kuna selline reiting ähm, on väga tähtis äh, investoritele ja selle jaoks tähtis, et ta investeer-, et investeerumid, investorid ikka veel investeerimispanka usuksid väga tähtis on, et investorid tuleksid Euroopa Liidust selleks, et ära kasutada Euroopa Investeerimispanga finantsvõimenduse võimalusi. ja seetõttu on meil vaja ka uusi finantsvahendeid, mida kasutatakse koos e-, Euroopa Liidu eelarvevahenditega. ja peale selle tuleb meil suuretada investeerimispanga laenu andmisvõimalusi on alustatud projekti võlakirjade projektiga ja sellepärast on minu arvates väga tähtis kõigepealt hinnata esimesi tulemusi, mis tulevad kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sest projekti võlakirjad võivad endast kujutada uut rahastamisvõimalust selleks, et Euroopa Liit ja Euroopa Investeerimispank saaksid eh, ühiseid finantsvahendeid välja töötada, tuleks ülesanded väga selgelt erinevate institutsioonide vahel jagada ja samuti tuleb säilitada läbipaistvus peale selle tuleb kohe kindlasti vältida seda, et meil on liiga suured bürokraatlikud nõudmised äh, raha haldamisinstituutidele. Euroopa Investeerimispank peab olema võimeline just eks ante ja eks postkriteeriumite tõttu seetõttu ka ise projekte välja valima, mida rahastatakse. ainult niimoodi on võimalik tagada vahendite jätkusuutlik kasutamine. Euroopa Investeerimispank peab omalt poolt tagama suuremat läbipaistvust, investeerimispank peab avalikustama rohkem andmeid investeerimisvõimaluste ja investeeringute kohta eriti mis puudutab äh, osapooli kolmandatest riikidest. Ehm, me oleme näinud, et investeerimispanga puhul ei ole probleemiks mitte juurdepääs finantsvahenditele, vaid probleemiks on see, et meil ei ole korralikku haldust projektide eest vastutajate puhul. Euroopa Investeerimispank peaks keskenduma VKE-dele ka tulevikus ja selle kõrval peaks investeerimispank välja töötama ka edaspidi mikrorahastamisvõimalusi ja kaasatud äh, pangad peaksid olema võimelised neid vahendeid äh, kasutama. eriti tähtis on see ebatavaliste pankade jaoks. kuna vahendeid kärbitakse, siis tuleks Euroopa Investeerimispanka üles kutsuda äh, toetama sotsiaalmajandust, tuleb toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. tuleb äh, leida laenuvõimalusi ning Euroopa Investeerimispank peab olema eriti paindlik reeglite paikapanemisel. tuleks arvestada ka sünergia mõjuga erinevate ärialgastuste puhul. peale selle tuleb välja töötada uusi vahendeid äh, ka kultuuri ja loomelise sektori jaoks. Need on sektorid, mida kriis on eriti raputanud. Euroopa Investeerimispank on väga raskes olukorras. investeerimispank peab toetama neid sektoreid, kus liikmesriigid on eriti palju kärpinud me teame, et riikide eelarvevahendeid on vähendatud, aga ka Euroopa Liidu eelarvet vähendatakse, eriti kui mõtleme nende tuliste arutelu peal, arutelude peale, mis käivad praegu mitmeaastase finantsraamistiku üle. me peaksime mõtlema innovatsiooni, põllumajanduspoliitika, energiatõhususe peale, need on kõige tähtsamad valdkonnad, peale selle peaks ära kasutama sünergia mõjusid Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ka teiste tõukefondide rahade puhul. peale selle olen keskendunud investeeringutele Vahemere maadesse ja kandidaatriikidesse. investeerimispank peab andma oma panuse ka taristusse investeerimisel ja samamoodi nagu ka VKE-de toetamisel. peale selle tuleks võidelda ka kliimamuutuste vastu eriti selleks, et läbi viia ka poliitilise ja ka põllumajanduslikke ning majanduslikke reforme Euroopa Investeerimispank peaks oma välistegevuse puhul esindama alati Euroopa Liitu ja peaks äh, oma tegevuse kooskõlastama teiste institutsioonidega. eriti aktiivne peaks olema investeerimispank Äh, naaberriikides ja arenguriikides. mis puudutab ähm, välise koostöö ja arenguplatvormi, siis olen raportis teinud ettepaneku, et Euroopa Investeerimispangast saaks eriline partner Euroopa Liidu jaoks äh, selleks, et välispoliitilisi eesmärke Euroopa Liidus täita ma oleksin oma raportisse veel sisse võtnud ka teisi tähtsaid küsimusi, teisi nüansse, oleksin soovinud ka teatud punkte rohkem lahti kirjutada, mida on siin võib-olla ainult lühidalt mainitud, kuid kahjuks arvamuse puhul on mulle ette antud teatud äh, lehekülgede arv ja ma ei saanud äh, kõiki erinevaid teemavaldkondi välja tuua. seepärast äh, rõõmustan kõikide muudatusettepanekute üle, millega on võimalik seda teksti veelgi parandada. tahaksin teile meelde tuletada, et kahekümne viiendal oktoobril on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. meil on olnud juba variraportööride mitteametlik kohtumine, kust tuli ka välja väga palju uusi huvitavaid ettepanekuid. suur tänu ja härra Kutas järgmisena, palun suur tänu, proua esimees, kõigepealt lubage tänada härra Maurot äh, avatud töösse suhtumise eest äh, ja selle eest, et on valmis väga tihedaks äh, koostööks variraportööridega, seda tõestas ka see kohtumine, mis toimus meie vahel enne tänast kohtumist. raporti eelnõu minu meelest väga ilusti kirjutatud, äh, see on väga hästi tasakaalus aga ma räägiksin mõnest konkreetsest äh, teemast, mille tooksin sisse ka läbi muudatusettepanekute. kõigepealt ma arvan, et me peaksime paluma, et Euroopa Investeerimispank keskenduks peaasjalikult äh, madala majanduskasvuga ja kõrge tööpuudusega piirkondadele, mitte ainult läbi tavapäraste investeerimistegevuste, aga ka äh, projekti võlakirjade algatuse läbi arvestades seda, et tulemas või loomisel on äh, pangandusliit, äh, peaksime me ka sellele siin viitama. kolmandaks, ma arvan, et Euroopa Investeerimispank peaks olema vähem sõltuv äh, vahendajatest, sellepärast et üsna tihti vahendid ei jõua väikese ja keskmise suurusega ettevõteteni ja jääb, jääb toppama vahendajate kätte ja üks lahendus oleks võib-olla see, et äh, riski jagamise vahendid oleks rohkem avatud. ma tahaksin ka, et äh, raportöör oleks nõus sellega, mida me oma arvamuses taotlesime eelmisel aastal, nimelt et investeerimispank äh, paneks kokku oma nimekirja nendest piirkondadest, kes ei tee koostööd, äh, nagu raportöör ütles, äh, läbipaistvus on väga oluline aspekt ja ma arvan, et seega peaks kõik projektiga kaasnev olema avalikkusele kättesaadav, mitte ainult äh, kriteeriumid, vaid peaks olema teada ka need, kes saavad neid vahendeid, kui palju vahendeid anti, milleks neid kasutatakse, millisesse sektorisse need vahendid läksid ja kuhu regioonidesse Need olid siis need mõned mõtted, mida ma tahtsin väljendada meie esimesel arvamuste vahetusel ja ootan huviga koostööd siis kõikide kolleegidega selles küsimuses. suur tänu, Theodor. ka mina tahaksin tänada raportööri tõesti hästi kirjutatud raporti eest ja koostöövalmiduse eest ja ühtlasi tahaksin äh, võib-olla väljendada neid samu seisukohti, mida eelkõneleja. Euroopas on piirkondi, kus tööpuudus on praegu üle kahekümne viie protsendi ja lisaks sellele öö, äh, paljudes piirkondades on euroala äh, kokku varisemas, intressimäärad on väga erinevad, äh, vahe on teinekord kaks tuhat kuni kaks ja pool tuhat äh, baaspunkti ühest äh, euroala piirkonnast teise. ehk teisisõnu, meil on kindlasti vaja Euroopa Investeerimispanka, kes tegutseks aktiivselt nendes piirkondades seda sellepärast, et mitte keegi teine ei tee seda. ja sellest oleks väga palju, väga suur kahju kui eh, veerand riigi tööjõust eh, või, või viiendik eh, on ilma tööta. see on suur majanduslik möödapanek. ja ma tahaksin lisada veel seda, et projekti võlakirjad oma praegusel kujul tegelikult jätavad need piirkonnad välja ja ka sellele tuleks minu meelest tähelepanu pöörata ja lõpetuseks. minu meelest tuleb mõista ka seda, et kogu see investeerimistegevus, mis praegu käivitub, võtab ainult null koma kolm protsenti Euroopa SKP-st. ehk teisisõnu väga,, väga-väga väike osa ja investeeringuid on vähe. ja kindlasti ei ole nendest investeeringutest äh, muutusteks äh, piisavalt. kas keegi on rohelistest kohal? kes? Rabessi. suur tänu, härra, proua esimees. ma tahaksin roheliste nimel härra Maurole öelda, et äh, me oleme tema analüüsiga täiesti nõus äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga rolli ja olulisust. tegemist on ju Euroopa Liidu pangaga. täna öö, äh, on selle panga roll veelgi suurem, kuivõrd ta kehastab ennast äh, majanduslikku dünaamsust, seda, eelarvete kokkuhoiu kontekstis ja on meie meelest sellepärast ähm, kasvupakti, mida meie nimetaksime hea meelega hoopis investeeringute pakti osa, see peaks siis kaasas käima ja täiendama Euroopa eelarve fiskaalpakti Euroopa Investeerimispanga eh, laenuvõimalusi tuleb parandada, jah, nad peaksid keskenduma VKE-dele, jah, kapitali tuleks suurendada kümne miljardini ja tuleb tagada läbipaistvus eh, kõikides juhtimisstruktuurides, aga seda kõike milleks, mis eesmärgil? ja rohelised on omalt poolt äh, juba esitanud üsna mitu muudatusettepanekut, äh, mille eesmärgiks on täpsustada äh, teie raporti sisu, härra Mauro, mis puudutab innovaatilisust, ressursside tõhusat kasutamist, tar-, strateegiliste taristuste, taristute tõhusust, me tahaksime suunata rohkem investeeringuid sinna, kus Eh, kus on võimalik meie majandus eh, viia ökoloogiliselt uuele tasandile, kas siis rohemajanduse suunas läbi taastuvate energiaallikate või transpordiliigid, eh, mis kasutavad taastuvat energiat või nii edasi. ja ühte, teisisõnu, me tahaksime suunata neid investeeringuid kõik rohelisele majandusele üleminekule me tahaksime oma muudatusettepanekutega anda investeerimispangale selgema suuna kätte selleks, et me kõik oleksime sellele toetudes võimelised kriisist välja tulema. suur tänu, Dirk Epping, palun. suur tänu ma tahaksin härra Maurot tänada tehtud töö eest selle raporti eelnõu osas, tal on täiesti õigus, kui ta ütleb, et investeerimispanga roll on ülioluline, me peame julgustama seda, et pank hakkaks toimima hästi, eriti mis puudutab nende rolli VKE-dena ja mikrokrediidiandjatena. see äh, aitaks kindlasti majanduse äh, tervenemisele kaasa. siia raportisse kindlasti tuleks aga panna sisse veel äh, Äh, nii mõndagi selleks, et see oleks paremini suunatud. kohvipaus, ütleb kõneleja. kõneleja jätkab ja ma selgitan siis mõningaid meie poolt välja pakutud muudatusi. ma tahaksin, et meie komisjon kõigepealt keskenduks sellele võimalusele, et praeguseid programme toestada mida me praegu veame eh, koostöös eh, investeerimispangaga eh, Jeremy ja Jasmin. see on, need on programmid suunatud VKE-dele ja mikrokrediidiprogrammid on need ehk teisisõnu suunatud nendele ettevõtetele, kellel on kõige raskem juurdepääs krediidile ometigi on need ettevõtted need, kes kohalikul tasandil kõige olulisemalt äh, mõjutavad majanduskriisist väljatulekut, tekitades töökohti ja majanduskasvu. VKE-d on meie mo äh, majanduse mootoriks ja need programmid on nende aitamiseks ja ma tahaks, et investeerimispank neid algatusi ära kasutaks ka tulevikus ja me peaksime neid kindlasti selles julgustama. Euroopa Investeerimispank võiks näiteks avalikustada hea käitumistava suunised. teiseks ja otseselt esimesega seotuna tahaksin rääkida Euroopa Investeerimispanga laenu prioriteetidest. eesmärgideks peaks olema partnerite laiendamine VKE-dele laenuandjate seas. vahendajad, kes ei ole traditsioonilised peaksid olema rohkem kasutatud selleks, neid peaks rohkem kasutama selleks, et riske maandada ja kolmandaks, projekti võlakirjade sissetoomine, seda ei tohiks teha ülepeakaela. Äh, on väga oluline, et me mõtleksime järele selle instrumendi pikaajalisele majanduslikule elujõulisusele. peaksime eriti vaatama, mis see läheb maksma Euroopa Liidu eelarvele ja kui suur on riskide jagamise potentsiaal. ainult siis on mõtet äh, edasi minna teise faasi ja mis puudutab neid projekte, ma arvan, et pigem on äh, mõtet kulutada aega ja head projektid välja töötada, mitte tohutult raha korstnasse lasta keskpäraste projektidega. see mõjutab oluliselt meie vastusuutlikkuse võimet, samuti ka äriringkondades ja Euroopa Investeerimispanga president teab seda. teiseks tervitan Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmile baseerumist, see annab suuniseid näiteks rohelisele majandusele üleminekul äh, reoveekäitlus on peaasjalikult äh, vaatevinklis ressursside haldamine ja, ja puhta joogivee puudus on asi, mis hakkab meid kõiki puudutama ja mitte ainult Euroopat, tervel Euro-, tervel maailmal oleks kasu tehnoloogilistest arengutest äh, ringlussevõtu osas ja see mõjutab otseselt meie keskkonda, suur tänu. suur tänu, härra Huntis, palun. suur tänu, proua esimees ka mina tahaksin kõigepealt tänada südamlikult raportööri. ja ma tahaksin mõned punktid uuesti välja tuua, mille osas me kokkuleppele jõudsime ja mille osas me võime öelda, et meie fraktsioon toetab neid. nii nagu praegusel hetkel olukord on, eh, kus paljudes liikmesriikides töötus suureneb äh, konvergentsi küsimused on esile tõusnud, samamoodi nagu ka äh, tööpuuduse küsimused. sellises olukorras on täiesti selge, et me peame äh, Euroopa Investeerimispanga rolli üle vaatama, sellepärast et Euroopa Investeerimispank võib kriisist väljumisel väga suurt rolli mängida meie ootused on suured, me soovime, et rahastamine oleks sihipärasem, et teatud äh, valdkonnad oleksid prioriteetseks kuulutatud äh, selleks, et me saaksime võidelda kriisi vastu. see on täiesti iseenesestmõistetav. kuid meil tuleb kahjuks tõdeda, et praegusel hetkel Euroopa Investeerimispanga toetus ja laenud on tulnud kas liiga hilja või et investeerimispank on olnud liiga kõhklev. seda tegelikult raportöör ka natukene mainis ja sellist olukorda ei ole lihtne lahendada. jah, siin üritatakse tõesti kapitali suurendada selleks, et meil oleks võimalik jääda kolme A reitingu juurde see aga tähendab seda, et äh, panga tegevus on muutunud väga ettevaatlikuks. jah, väga raske on seda tasakaalu paika panna. kui oleks võib-olla vähem kapitali, oleks äkki võimalik kiiremini reageerida. see on üks küsimus, mille üle minu arvates tasub järele mõelda, aga see ei ole lihtne. Äh, raportöör selgitas juba, miks see niimoodi on, ehk et ka investoritel on teatud ootused, äh, mida tuleb täita ja et teatud in-, eh, investorite puhul need ootused on tingitud just sellest kolme A reitingust. aga pangad on olnud siiamaani pigem kõhklevad. teiseks, ka mina toonitan seda, et meil tuleb paika panna teatud prioriteedid ähm, ja neid prioriteete tuleks eelkõige rahastada just nendes liikmesriikides, kus kriisi tõttu on probleemid kõige suuremad äh, ja ka kärpemeetmete tõttu. tahaksin siin just oma koduriigi välja tuua ja ka VKE-sid tuleb toetada me ei räägi siin mitte ainult äh, bürokraatlikest äh, menetlustest, bürokraatiast tingitud äh, viivitustest, vaid meil on lihtsalt tegemist väga vastuolulise poliitikaga. ühelt poolt on kõik need suured kärpenõudmised ja teiselt poolt ootused, mida nendele riikidele pannakse. ja investeerimispank on nii-öelda selle, nende vastuolude keskel ja ei saa reageerida nii, nagu ta võib-olla reageeriks olukorras, kus ei oleks neid vastuolusid ja nüüd äh, kolmas küsimus, mille tõstatas ka raportöör, nimelt äh, läbipaistvus ja laenusaajad. kontroll peab olema range, järelevalve peab olema range ja me peaksime hoolitsema ka selle eest, et äh, investeerimispanga rahasid ei ole võimalik suunata maksuparadiisidesse tahaksin tänada kolleegi suurepärase arvamuse koostamise eest. meie muudatusettepanekud lähevad täpselt sellises suunas, nagu ma siin praegu just kirjeldasin, aitäh! Uh, thank you very much. Is there any... suur tänu. kas uh, on veel mõni saadik, kes sooviks sõna võtta selles küsimuses? kas investeerimispanga esindaja omalt poolt, kui ta soovib, tahaks ka midagi öelda? meil aega on, nii et kui tahate, siis palun, sõna on teil. suur tänu, proua esimees. kõigepealt lubage täna, tänu avaldada härra Maurole. väga hästi on ta saanud eh, hakkama oma ülesandega ma teeksin omalt poolt mõned märkused nende kommentaaride kohta, mida tehti saalist. projekti võlakirjad. Te teate, et pilootfaas äh, vast käivitus, te võtsite ise selle määruse juulis äh, vastu, jõustus see augustis ja hakkasime juba varem asjaga tegelema ja tõesti võtame aega selleks, et äh, projektid ilusti ette valmistada, me oleme instrumendid läbi testinud, tegemist on pilootfaasiga ja see on normaalne ja üritame siis äh, tulevikuks asju nii-öelda timmida õigeks. kapitali suurendamine, ka seda tunnes, äh, tunnustame meie selleks, et majanduskasvu hoogustada Euroopa Liidus ja töökohtade loomist äh, toetada ja järgmise aasta märtsiks peaks see kapital olema siis suurenenud ja saame põhimõtteliselt kohe priht, pihta hakata praegu kavas olevate projektidega keskendume tõesti, nii nagu te ütlesite, VKE-dele ja vahendajate mm, baasi laiendamisele samuti. see on osa meie VKE-de laenukavast olnud ka eelmisel aastal juba ja me kavatseme kindlasti ka nõuandeteenuseid suurendada, uus äh, investeerimispanga üksus loodi selle jaoks suisa. Äh, keskenduda keskendumine sotsiaalsele kaasatusele, selle mõttega oleme täiesti nõus ähm, ja oleme juba mikrorahastamise vahendi abil sellega kokku puutunud. ja praegu komisjoniga on kooskõlastamisel sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse muutuse vahend. ja toetame ka jõupingutusi läbipaistvuse suurendamiseks, me oleme üritanud alati oma tegevuses olla nii ausad kui võimalikud ja nii selgelt jälgitavad kui võimalikud, aga kõik teiepoolsed nõuanded on teretulnud, et, et asjad oleksid veelgi paremini. ma loodan, et ma nüüd midagi ära ei unustanud. suur tänu. suur tänu. Mario, palun suur tänu, proua esimees, suur tänu kõikidele kolleegidele nende märkuste eest. siin nii esimene kui ka viimane kõneleja toonitasid, et on hädavajalik äh, selline virtuoosne tsükkel luua, ehk et siis ühelt poolt äh, peaks investeerimispank äh, säilitama oma reitingu selleks, et äh, investoreid ligi meelitada, aga teiselt poolt peaks olema investeerimispanga eesmärgiks ka anda laenu nendesse valdkondadesse, kus probleemid Euroopa Liidus on kõige suuremad äh, see ei ole lihtne ülesanne, aga see peaks olema meie eesmärgiks. investeerimispank on üks väheseid platvorme, kus on võimalik turult leida vahendeid äh, Äh, rahastamaks neid projekte, mis meie jaoks on väga tähtsad, mis toetavad äh, probleemseid valdkondi, VKE-sid äh, ja riike, kus on suuri probleeme. nagu öeldud, ma kuulasin kõik märkused tähelepanelikult ära ja kinnitan teile, et kavatsen kõiki kolleege ka tulevikus oma töösse kaasata. nagu öeldud, meil on siin ette nähtud ka variraportööride uus kohtumine. ma küll ei saa garanteerida seda, et äh, ma kohe kavatsen äh, sisse kirjutada kolleeg Kopi-, Eppingi kohvipausi muudatusettepaneku. suur aitäh! me oleme nüüd ära kuulanud siis äh, selle raporti eelnõu tutvustuse, kahekümne viies oktoober on muudatuste esitamise tähtaeg, neid vaatame läbi üheksateistkümnendal novembril, hääletame komisjonis kümnendal jaanuaril ja täiskogule peaks asi jõudma veebruaris. niisiis, suur aitäh. järgmine päevakorrapunkt on eh, see punkti, eh, punkti arutelu ei pidanud veel niipea al-, algama, aga vaatame, kes siin kohal on. tegemist on Kay Swinburne'i raportiga. nagu ma aru saan, eh, Rahvapartei esindaja härra Veber ei ole veel siin, Said on kohal. Ole Schmidti ka veel ei ole. kas Anneli on siin? kas keegi teab, kas ta tuleb? Jörgen ei ole ka kohal. ma arvan, et Kei võib-olla teeksime viie-kuueminutise pausi seniks, et kui variraportöörid ka siia jõuavad. ma vabandan okay, managed... niisiis, äh, me oleme nüüd saanud siia saali veel natuke variraportööre järgmiseks päevakorrapunktiks, nii et, et võime nüüd äh, jätkata ja hakkame arutama siis äh, konkreetseid nõudeid, mis puudutavad avaliku huvi üksuste kohustuslikke auditeerimist ning vaatame läbi siis ka direktiivi muutmise ja seejärel räägime siis äh, ka neljandast päevakorrapunktist, nii et, et me tõenäoliselt ühendame need kaks päevakorrapunkti ja annaksingi kõigepealt sõna teile. aitäh ja tõepoolest, mina käsitlen kahte teemat koos, kuna nad on üksteisest üsna lahutamatud sisuliselt arvestades seda, et minu selgitus on üsna üksikasjalik, see selgitus, mille ma raportile olen lisanud, on minu äh, sõnavõtt üsna lühikene, sellepärast et ma arvan, et see selgitus juba sisaldab kõike vajalikku taustma, tausta mõistmaks, miks teatud asju on tehtud. tahaksin juhtida saadikute tähelepanu sellele, et see arvamus Äh, on üsna tagasihoidlik oma ulatuse poolest äh, ning Econi komisjoni pädevus äh, on seotud just nimelt avaliku huvi üksuse definitsiooniga ja samuti Euroopa väärtpaberijärelevalve rolliga ning järelevalveasutuste rolliga juurikomisjoniga äh, vastutame me ühiselt konkurentsielementide eest, eriti mis puudutavad kutsetegevuse väliseid teenuseid. nii et, et oma raportis ma olen püüdnud väga rangelt kinni pidada just nimelt Econi komisjoni pädevusest ja ei ole hakanud siin auditist üldisemalt rääkima, sest sellega tegeleb juurikomisjon. raportis ähm, ma olen teinud ka mõningaid muutusi, mis on kooskõlas äh, EKONi arvamusega, mis me siin üsna ühehäälselt vastu võtsime, tegemist oli siis möödunud suvel koostatud algatusraportiga ning väga paljud, kes on seda raportit lugenud ja ka komisjoni eelnõu, saavad aru, et komisjon on väga vähesed meie punktidest üle võtnud ja seetõttu me oleme oma seisukoht, läinud tagasi oma varasema seisukoha juurde lähtepunktiks paljudes nendes küsimustes äh, on see, et äh, liikmesriigiti on olukord väga erinev ning auditi nõudeid äh, tõlgendatakse erinevates liikmesriikides erinevalt, aga meil oleks vaja ühist alust Euroopa Liidus ning varasemas algatusraportis me kehtestusime ke,, keskendusime just nimelt kvaliteedile ja ka mina olen üritanud keskenduda auditi kvaliteedile, see on kõige olulisem. Äh, kõneldes nüüd konkreetselt avaliku äh, huviüksuse definitsioonist, siis ma ei ole nõus komisjoni lähenemisega äh, kõik algul sisse, sisse arvata ja siis teatud asutused teatud nõuetest vabastada. mina arvan, et audit on audit, sõltumata sellest, millist sektorit või millist ettevõtet auditeeritakse Äh, väga oluline, kui on vaja kohustuslikku auditit, siis peavad olema ka ühtsed nõudmised ning äh, seda seisukohta me väljendasime ka möödunud sügises algatusraportis siin komisjonis. ja mina olen oma raportis ka siis äh, ja muudatusettepanekuses järjekindlalt seda liini järginud. ning seetõttu ma ei hakanud ka defineerima suuri avalikke huviüksusi, sellepärast et audit on audit ning äh, samasugused kvaliteedistandardid peavad kehtima äh, kõigi puhul, sõltumata auditeeritava üksuse suurusest. ja veel üks asi, mis on otseselt seotud ECONi komisjoni pädevusega, nimelt fondide kaasamine selle, äh, fondide kaasamine kohustusliku auditi alla ma ei ole võib-olla alternatiivsete investeerimisfondide direktiiviga ja eurofondidega väga palju tööd teinud, aga äh, fondide auditeerimise osas äh, töö käib ning ma leian, et äh, oleks mõistlik, kui me võtaksime eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid kui fondid, ähm, võtaksime selle äriühingu auditeerimisest välja mina ei tahaks, tähendab, ma, ma ei taha jätta fonde auditeerimiskohustusest kõrvale, arvestades neid pettuse juhtumeid, mis on juhtunud aga näib, et et vähemalt siin Econi komisjonis me oleme teinud väga palju tööd depoopankade osas, me oleme võtnud vastu reegleid, määrusi nende kohta. ja lihtsalt seetõttu ei ole mõtet ja ei ole õige neid siia sellesse direktiivi sisse panna Äh, samuti tahaksin kõnelda esmarollist. minu arvates on väga kerge valesti tõlgendada seda, mis näib siis, mis on seotud minu raportis esmarolliga või nimelt ma tahaksin selle esmarolli kutsu, kustutada või tegelikult ka mitte kustutada, vaid pigem asestada, asendada. komisjoni ettepanekutes on esmale antud väga tugev roll ning äh, komisjon, äh, komisjon tahab, et ESMA koordineeriks tegevust ja koostaks teatud reegleid selleks, et meil oleks äh, kahekümne seitsmes riigis auditeerimine harmoniseeritud aga kui vaatame seda, kes praegu auditi järelevalvet teostab kahekümne seitsmes liikmesriigis, siis ainult viies kahekümne seitsmest liikmesriigist väärtparv, väärtpaberi järelevalveasutused tegelevad auditeerimisega ja kui kõnelda nende järelevalveasutustega, siis nemad tegelikult ei soovi auditi üle järelevalvet teha, sellepärast et tegemist on üsna keerulise ülesandega ja arvestades seda, et esmal on juba niigi väga palju tööd näib kohane et me leiame mõne teise organi, kes suudaks hõlmata olemasolevad reguleerivad asutused kahekümne seitsmes liikmesriigis ja mitte ainult need viis. ja meil on olemas selline organ, audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühm, see loodi äriühingu õiguste direktiiviga ja tegelikult see organ juba täidab paljusid ülesandeid, mida komisjon soovib, esmane on. ja kuigi see organ ei ole veel ametlikult kolmanda taseme komitee ja tal ei saa olla samasuguseid volitusi kui esmane, teemal olen ma läbi muudatusettepanekute üritanud sellele anda nii palju volitusi kui võimalik, kuigi praegust õiguslikku raamistikku arvestades peab ta piirduma komisjoni nõustamisega ning ma arvan, et võib-olla me võiksime isegi minna kaugemale ja teha e, sellest organist siis e, kolmanda taseme komitee ja seega oleks tal ka palju rohkem volitusi, aga Äh, see sõltub sellest, kas seda toetatakse siin parlamendis ja kas seda ettepanekut toetatakse ka äh, nõukogus, et meil oleks selline äh, komisjon spetsiaalselt auditi jaoks nii et, et tegemist ei ole mitte, et ma ei sooviks koordineerimist ja järelevalvet Euroopa tasandil, vaid me peame lihtsalt leidma õige organi, kes on pädev, kellel on vajalikud oskusteadmised, et seda ühtlustatud auditeerimissüsteemi kahekümne seitsmes liikmesriigis koordineerida nüüd veel üks äh, valdkond, kus meil on äh, pädevus, nimelt dialoog liikmesriigide reguleerivate asutustega. Äh, arvestades siis praegu kehtivaid seaduseid, peaks selline dialoog juba toimuma, aga on täiesti selge, et enamikes liikmesriikides seda dialoogi paraku ei ole. audiitorid ei ole järelevalvajad aga nad saavad reguleerivatele asutustele anda nõu turul toimuva suhtes ning äh, minu arvates peaks olema selline kahesuunaline protsess audiit, audiitorite ja reguleerijate vahel, hoolitsemaks selle eest, et me tõesti teame, mis teatud olulistes finantsinstitutsioonides toe-, toimub, mis toimub äh, teatud olulistes äh, majandussektorites. ning on väga oluline, et meil oleks ka selline kolmesuunaline protsess, kus ettevõte, mida auditeeritakse, on sellesse dialoogi samuti kaasatud. me tegime ettepaneku et selline dialoog peaks olema regulaarne ning meil peaks olema selline foorum, mis toimub vähemalt kaks korda aastas, et meil tõesti oleks selline protsess, mille läbi see reguleer-, regulaarne dialoog saaks toimuda ja niimoodi saame tagada parima äriühingu juhtimise kõigis Euroopa Liidu ettevõtetes ning dialoog äh, liikmesriikide äh, reguleerivate asutustega on väga oluline, aga samuti tuleb hoolitseda selle eest, et on sektoripõhine dialoog Euroopa Liidu tasandil. ning arvestades äh, seda, et meil on praegu süsteemsete riskide nõukogu, siis on väga oluline, et need, kes omavad olulisi teatud sektorite kohta, näiteks finantssektori kohta, aitaksid süsteemsete riskide nõukogul mõista, kuhu asjad suunduvad, kus võivad tekkida riskid Äh, kogu sektoris loomulikult peab see protsess olema anonüümne, aga audiitorid on need, kes äh, tõesti on suutelised hindama seda, kas süsteemsed riskid tekivad või ei ja seega on äärmiselt oluline, kui me nende teadmisi saaksime kasutada. ja lõpetuseks peatuksin ka konkurentsi teemal. loomulikult Äh, esialgses algatusraportis me kõnelesime üsna palju konkurentsist, me kõnelesime sellest, kuidas me saaksime äh, auditi vallas konkurentsi parandada. Äh, ma arvan, et mitte kellelegi ei meeldi see, et, et paljude suurte ettevõtete jaoks on olemas ainult neli auditiühingut me vajame aga meetmeid, mis aitaksid meil turustruktuuridega toime tulla. Äh, me peame arvestama kulude-tulude analüüsiga ega tohi panna auditeeritavatele ettevõtetele täiendavaid äh, kulutusi, eriti praegusel äh, rasketel aegadel, ilma et me suudaks näidata, et nende kulutustega kaasnevad ka mingid olulised hüved. arvestades, et komisjonil ei ole mitte mingit uut infot kulude-tulude analüüsi kohta, ei ole Äh, ole mingit infot selle kohta, kuida-, millised oleksid ettevõtete jaoks kulud, millised tulud, siis ma olen mures, et äh, selline kohustuslik ja sagedane audiitoriühingute vahet, äh, vahetamine toob kaasa mittevajalikke kulusid ning äh, tegelikult äh, suured äh, juba, firmad juba peavad tegelema Sabine Oxley probleemidega ja see, see tähendab, et ettevõtetel on tohutult suured täiendavad kulud. nii et, et me peaksime tõesti säilitama auditi kvaliteedi ja mitte ainult üritama kulusid suurendada mis puudutab nüüd pakkumismenetlust ja hankemenetlust, siis minu järeldus on teistsugune. Äh, minu arvates on äh, kohustuslik pakkumismenetlus äh, mõistlik, sellepärast et niimoodi ettevõtetel on võimalus vaadata, kas nad ikka saavad kõige parima võimaliku teenuse, parima auditi mina isiklikult ei leia, et, et võib-olla see ühine audit kohustuslikus korras on lahendus, aga siiski jagatud auditi soodustamine eh, omab oma häid külgi. ning see, et siis üks audiitor võtab endale siis eh, vastutuse kogu eh, kontserni eest, siis teised saavad ikkagi teostada filiaalide või tütarettevõtete auditit tegemist on loomulikult eh, otsustega, mille iga ettevõte peab ise langetama, iga ettevõte peab ise otsustama, kas eh, see on nende jaoks sobiv või ei ja ma ei usu, et selle peaks kohustuslikuks tegema Äh, veel üks valdkond, mis auditiühingutele on äh, väga tulus praegu, on kutsevälised teenused. ning äh, ma olen täiesti nõus komisjoni ettepanekutega, milliste teenuse liiki, millised teenused peaks olema keelatud, aga mitmed teenused on ka lubatud ja me peaksime kaaluma ka pakkumismenetlust nende kutseväliste teenuste puhul, arvestades seda, kuivõrd palju nad raha sisse toovad ja niimoodi saaksime soodustada äh, seda, et väiksemad auditiühingud tegutseksid koos suurematega, aretaksid välja spetsiaalsed oskused ja see parandaks nende positsiooni ka kohustusliku auditi läbiviimisel, niimoodi saaksid nad siis äh, oma personali ja oma kutseoskusi arendada niisiis äh, ma toetan seda hankemenetlust nii audititeenuste kui ka kutseväliste teenuste osas. on väga oluline, et ettevõtted saaksid audiitorite tegevust äh, regulaarselt läbi vaadata ja vaadata, kuivõrd kasulik see on olnud kogu ettevõttele äh, äriühingute heaks juhtimiseks on väga vajalik tugev aut-, audit, auditikomitee, eh, mis suudab hinnata ka auditorite tegevust ja eh, seetõttu olen ma siis eh, vastavasisulised ettepanekud sisse pannud ka oma raportisse ja ma olen valmis ära kuulama teie märkusi, sest tegemist on pideva protsessiga ja ma üritaksin saavutada nii palju üksmeelt kui vähegi võimalik. aitäh, mulle öeldi, et Markus ei jõuagi kohale ja ta ei ole vist palunud ka kellelgi teisel ennast asendada, kui keegi Rahvaparteist just ei soovi sõna võtta. aga sellise, näib, et mitte, siis annaksin sõna Saidile. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin kõigepealt raportööri tänada, sest tegemist on väga hea lähtekohaga meie edasisteks aruteludeks. kohe kindlasti me ei ole kõikides punktides ühel nõul ja ma arvan, et Äh, teatud punktides on äh, komisjoni ettepanek isegi parem kui meie raport. aga siin on veel arenemisruumi. kriis on näidanud, et äh, auditeerimisteenuse kvaliteeti tuleb parandada ja seda on võimalik erinevatel viisidel teha. komisjoni ettepanekus on juba päris palju häid mõtteid, kuid meie eesmärgiks peaks siiski olema see, et me mõtleme kuidas äh, võimalikult äh, hästi hinnata erinevate ettevõtete finantsolukorda, selleks et äh, pankurid, ametkonnad tõesti võiksid ka neid auditeid uskuda. väga tähtis on auditi ettevõtete väga korralik kontrollimine. minu jaoks on väga tähtis see roteerumispõhimõte mul on jäänud mulje, et tegemist on väga hea ettepanekuga, sest see võimaldab meil tegelikult äh, turustruktuure muuta. kui me aga soovime roteerumispõhimõttest kinni pidada, siis tähendab see ka seda, et see äh, roteerumine ei tohiks toimuda nii-öelda siseringis, et alati on ühed ja samad ettevõtted, mida siis omavahel välja vahetatakse me võime nüüd tõesti mõelda veel selle peale, äh, kui pikk on see ajaperiood, mille me paika paneme. mulle tundub, et komisjoni ettepanekus on see ajaperiood liiga lühike, aga nagu öeldud, selle üle võib veel järele mõelda. ja peale selle arvan ma, et meil tuleks tegelikult äh, võib-olla äkki ühendada need äh, ühised auditid, sest niimoodi on meil võimalik kogu sektoris midagi muuta. siis tuleks mõelda selle peale, kas äh, me tegema jaotuse viiskümmend, viiskümmend või kuuskümmend, nelikümmend, äh, sellepärast et ei ole mitte mingit kasu, kui me viiksime sisse protsendimäärad üheksakümmend ja kümme, siis me tegelikult mitte midagi ei muuda. nii et me tõesti peaksime mõtlema ühisauditi peal, selle protsendimäära peale. tegelikult see lähenemine, et meil on ühisaudit, on väga hea ja ma arvan, et tegelikult lähevad asjad õiges suunas ja see annab meile ka võimaluse auditeid paremini hinnata. siis ka korrapoliitiline reform, see on eriti tähtis just nende teenuste puhul, mida pakuvad auditiettevõtted et meil on ju siin probleeme sellega, et järelevalvekohustusest ei peeta kinni, sellepärast et äh, on teatud äh, ettevõtted, mis otseselt ei ole auditeerimisettevõtted, aga mis on huvitatud siiski teatud ettevõtte kontrollide läbiviimisest mina sooviksin äh, toetada komisjoni ettepanekuid, sest minu arvates on nendega võimalik huvide konflikti kõige rohkem vältida. seetõttu peaksime me siin leidma selgemaid sõnu ja võib-olla oleks tähtis ka teatud tagatised sisse viia. nii et nagu öeldud, mulle praegu, minu arvates ei ole raportööri ettepanekud piisavad ja me kohe kindlasti teeme ettepanekuid nende punktide parandamiseks. siis tuleb rääkida veel üleüldiselt äh, auditeerimissektori järelevalvest. praegusel hetkel toimub äh, järelevalve riiklikul tasandil, siin on väga palju erinevaid erinevusi, Prantsusmaal on täiesti teistsugune süsteem kui Saksamaal või Hollandis ja mulle tundub, et asjad on tõesti äh, väga erinevad ja killustunud. meil on aga vaja finantssektori ühist järelevalvet ja ESMA oleks tegelikult see institutsioon, mis peaks sellega tegelema. ma olen otse loomulikult valmis raportööriga maha istuma ja erinevad võimalused läbi vaatama väga tähtis on see, et me saaksime Euroopa Liidu tasandil korraliku järelevalvestruktuuri, millel oleksid paika pandud kindlad ülesanded ja mis määratleks ka ära need ülesanded, mida viiakse läbi riiklikul tasandil ma leian, et ka kontrollikomisjoni sisseviimine on väga tähtis. see komisjon peab olema täiesti sõltumatu ja peab koosnema ekspertidest sest äh, ainult eksperdid on võimelised ka tulemusi hindama. üleüldiselt äh, võib öelda, et tegemist on väga tähtsa valdkonnaga äh, järelevalve jaoks ja meil on vaja selles valdkonnas veel ka uusi reforme. komisjoni teatis on heaks lähtekohaks, raportöör on siin ja veelgi häid ettepanekuid lisanud ja ma tõesti loodan, et meil konstruktiivselt või on võimalik välja leida kõige paremad lahendused. aitäh kõigepealt annan äh, sõna variraportöörile, Jean Paul, äh, sa andsid märku, et tahad ka sõna võtta, aga nüüd Alde nimel Ole Schmidt. aitäh. aitäh ka teile. tegemist on väga hea raportiga, nagu ikka. Äh, võib-olla Äh, sa peaksid äh, kunagi mõtlema ka sellele, et kui äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, siis sa ei saa enam siin olla ja meiega oma suurepäraseid ideesid jagada, aga see oli lihtsalt kõrvalmärkus. auditi roll ja ulatus loomulikult on väga oluline teema ning seda peaks vaatama, pidades silmas finantsturgudel toimuvat Äh, reguleeriva raamistiku reformid ja probleemid. Äh, sellega seoses ma arvas, me, arvan, me oleme kõik nõus, et äh, midagi tuleb ette võtta. aga küsimus on, kuidas ja mismoodi seda kõike teha Äh, minu arvates äh, Keisa juba ütles, et kõige olulisem on auditeerimise kvaliteet. ning äh, mida nende auditi mandaatidega teha, ma arvan, et meil on vaja ülemaailmselt sellist standardinfot audiitoritelt. ma toet-, toetan äh, äh, seda tööd, mis Rahvusvaheline Raamatupidastandardite Nõukogu on teinud auditi kvaliteedi parandamisel ning mul on väga hea meel, et äh, viimase et me oleme selles vallas viimastel kuudel töötanud ja mul on väga hea meel, et me oleme seda meelt, et kvaliteeti tuleb parandada. küsimus on loomulikult selles, kuidas me seda teeme. kas on vaja direktiivi või määrust? minu jaoks, kes ma tulen väikesest riigist, ma tean, et Silvile ei meeldi, kui ma seda mainin, aga, aga nii asi on. kui on tegu määrusega, siis võivad tekkida probleemid. ma arvan, et tegemist peaks olema sellise põhimõtte mõtetest lähtuva direktiiviga, ma mõistan ka vastuargumente, aga meie riigid on erinevad, meetodid, äh, mida me kasutame, on erinevad ning äh, mõningad ettepanekud äh, tegelikult on risti vastu sellele, kuidas meie minu kodumaal asju ajame. ma arvan, et meie äriühingute juhtimise traditsioonid on erinevad Euroopas ning me peaksime seda austama. ja ma ei arva, et, et see üks lähenemine alati kõigile sobib. ja ma loodan, et ettepanekus seda, sellega ka arvestatakse. nüüd veel mõned lühe, lühikesed märkused. jällegi ühisaudit Äh, seda lähenemist ma jagan, aga ma olen jällegi kohustusliku auditi suhtes skeptiline, sest siin võib tekkida liigne halduskoormus, nagu ka raportis on ilusasti öeldud. Äh, see kohustuslik äh, audiitoriühingu vahetamine, see minu arvates põhjustab kõige rohkem probleeme ja poliitiliselt on see ka väga tundlik teema. konkurents on samuti suur probleem selles osas oleme me ühel meelel loomulikult me peame looma suurema konkursi audiitoriühingute vahel, aga kuidas seda teha? ma ei ole päris kindel, et see, kuidas me praegu üritame määrust muuta ja direktiivi muuta, on ainus viis või et see on õige viis audiitorühingud lisaks neile neljale suurele peavad loomulikult omama võimalusi konkureerits-, konkureerimiseks, aga need meetodid, mis probleemi lahendamiseks välja valitakse, need meetodid vajavad hoolikat hindamist. peamine põhimõte peaks olema, et ettevõtte omanikud otsustavad, millal nad vahetavad nii nõukogude liikmeid kui ka audiitoreid, vähemalt osaliselt. ja, ja sellist lähenemist peaks aktsepteerima. ma suhtun skeptiliselt audiitorühingute kohustuslikku rotatsiooni. seda on siin ka teised maininud, Said ma päris hästi ei saanud aru, mida sa tahtsid öelda, kas sa olid selle poolt või vastu. poolt oli taha. ja me võime sellest rääkida iga, igatahes. mina suhtun ka skeptiliselt kohustuslikku hankemenetlusse see võib tekitada ettevõtetele väga suuri kulutusi, samuti audiitorühingutele ja seda tehakse lihtsalt vormi pärast, see ei muudaks tegelikult mitte midagi äh, hankemenetlused iga seitsme aasta tagant tekitavad suuri kulutusi kõigile osapooltele ning ka auditi kvaliteet võib langeda. üheks lahenduseks ole, oleks äh, äh, auditikomiteesid äh, panema välja töötama seda audiitorite äh, roteerimise äh, Äh, protsessi, nii et, et nemad peaksid otsustama, kuidas see toimub ja see peaks toimuma siis vähemalt iga neljateistkümne aasta tagant ja selline poliitika peaks olema loomulikult täiesti läbipaistev aktsionäride suhtes. mina toetan komisjoni ettepanekut äh, äh, võib-olla töötada välja Euroopa kvaliteedisertifikaat auditile. Kei, sina oled selle ära kustutanud, selle ettepaneku. äkki sa ütleksid, miks? minu arvates on see päris hea mõte. Äh, audititeenused ja kutsevälised teenused, see on jällegi väga tundlik teema, toetan Kei ettepanekut, et lubada seda ainult siis, kui auditikomitee on selle heaks kiitnud. audititasud artikkel üheksa, komisjoni ettepanek on äh, täiendavaid auditi ülesandeid äh, võib täita ainult siis kui, kui kümme protsenti nendest äh, aastastest audititasudest on sellised, mis põhjustavad probleeme. ma, ma ei üt-, taha öelda, et nad kõik peavad olema probleem, problemaatilised. minu arvates on loogiline, et me paneme paika sellised äh, piirangud, äh, sellepärast, et niimoodi auditiühingute sõltumatus ei satu ohtu Äh, ma, ma ei tea, miks peaks kehtestama ülempiiri sellistele tasudele, seda tuleks ilmselt arutada. nüüd keelatud kutsetegevuse välised teenused. Äh, me nende kutseväliste teenuste osas me tahame rohkem konkurentsi ja tõesti see kohustuslik pakkumismenetlus võiks olla üks lahendus ning lõpetuseks järelevalve. tavaliselt ja äh, mina ja meie fraktsioon Äh, toetab väga esmat. aga ma saan aru gei äh, mõttekäigust. Äh, jah, kui me suudame sellest audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühmast teha sellise järelevalveasutuse, siis äh, kui me saaksime muuta ta aruandekohustuslikuks ja läbipaistvaks, äh, siis see oleks tõesti võib-olla üks lahendus. suur aitäh! aitäh! Äh, Emilia Turunen järgmisena. aitäh, suur aitäh raportöörile selle kahe raporti eest. alustaksin sellest, et Äh, meie rohelised tegime väga tihedat koostööd oma kolleegidega Jüri komisjonis ja seega ma äh, kommenteerin kogu seda temaatikat, kuigi sa ütlesid, et me siin Econis keskendume asjade kitsamale valdkonnale, nii et, et võib-olla minu, minu kommentaarid siis täna on natukene, natukene üldisemad, aga muudatusettepanekud, mis me esitame, puudutavad just nimelt meie pädevusi. Äh, nagu Saidki ütles, Äh, on finantskriis meile näidanud, et, et audit, auditisektoris on tõsiseid probleeme, on probleeme auditi kvaliteediga, on huvide konflikte ning äh, turgu, turul on ka väga suur kontsentratsioon ning nende kolme probleemiga tuleb tegeleda ning äh, kui me vaatame Su- äh,, Swinburne'i raportit ja äh, ja Jüri raportit äh,, siis äh, Äh, tõesti, me peame nende väljakutsetega tegelema ja mulle väga meeldib komisjoni aruanne, mis minu arvates oli üsna julge nii mitmeski mõttes, me võime neid üksikasju loomulikult arutada, aga ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei oleks liiga ettevaatlikud. sellepärast, et tegemist on sektoriga, mis äh, tõesti peab muutuma nendes kolmes aspektis, mida ma mainisin nii et, et ma arvan, et me peaksime olema natukene julgemad, et ei säiliks praegune olukord meie jaoks, roheliste jaoks on väga oluline dünaamiline ja konkurentsivõimeline turg, kus on rohkem tegijaid ja loomulikult on oluline ka parem järelevalve nii et, et äh, ja loomulikult väga oluline on parandada auditi äh, kvaliteeti ning loomulikult me arutame, millised vahendid on siis proportsionaalsed ja millised on õiged, mis äh, tagavad meie jaoks soovitud tulemuse. rotatsioon on üks võimalus. me võime loomulikult jällegi siin arutada, mitme aasta tagant see peaks toimuma aga tegemist on vahendiga, mida tasuks kaaluda. ma tean, et seda teemat on arutatud ka seostes teiste raportitega. me ei taha lihtsalt seda rotatsiooni peale suruda, aga seda võimalust peaks kaaluma samuti näeme me äh, võimalusi luua tugevamad stiimulid äh, ühiseks auditiks, ma ei taha öelda, et see on nüüd äh, lahendus ja samal seisukohal oleme me seos, ka seoses kutsetegevuse väliste teenustega, ma ei tea, kas hankemenetlusest piisab selleks, et huvide konflikti probleemid näiteks lahendada ning äh, kui on jutt ühisauditist, siis äh, niimoodi on tõesti väiksematel audiitoriühingutel võimalik turule tulla äh, ning murda see, seda oligopoolset seisundit, mis turul praegu valitseb. nii et, et seega sellesse ettepanekusse suhtume me soosivalt. lõpetuseks hetkel äh, vähemalt äh, antud hetkel, aga võib-olla me vaat-, äh, kaalume teie argumente, tähendab, meie toetame esmat kui seda järelevalveasutust, aga loomulikult äh, selleks on esmale vaja täiendavaid ressursse, ma tean, et esmal on juba väga palju ülesandeid ning probleem on selles, et vahenditest on pidevalt puudus aga kui me anname esmale rohkem ülesandeid, siis me peame andma sellega, talle ka täiendavaid vahendeid. aga ma kuulsin ka teist äh, mõttekäiku selle kohta, milline äh, organ sobiks võib-olla paremini seda järelevalvet teostama, me oleme valmis seda arutama. meie seisukoht on selline, et Euroopa tasandil peaks olema tugev organ, kes suudab auditi üle järelevalvet teostada hetkel ma üksikasjadesse rohkem ei lasku, äh, ootame koostööd variraportööridega ning loodame, et meil õnnestub astuda siis julgeid samme, hoolitsemaks selle eest, et ka see sektor äh, liigub edasi äh, sellest olukorrast, mis valitses enne kriisi. aitäh! Jürgen Kluutet ma siin ei näe, niisiis Jean-Paul Koses. aitäh! Äh, mul on natukene teist, teistsugune seisukoht äh, võrreldes sellega, mida me siiani oleme kuulnud. Äh, öeldakse, et audit on põhjustanud selle kriisi, kus me praegu oleme. auditi vallas on olukord tegelikult riigiti väga erinev, määrused ja reeglid ei ole samad ja mina tean selliseid probleeme, kus ei ole auditiga olnud mingeid probleeme. Äh, auditi ülesanne on kontrollida, kas äh, kulutused on olnud äh, reeglitepärased, kontrollida raamatupidamise kvaliteeti. üldiselt olen ma nõus voliniku ettepanekutega, aga ma arvan, et me peame asjale lähenema pragmaatiliselt. väga Äh, paljud, kes sellest asjast räägivad, siin ei ole kunagi näinud, kuidas audiitorid töötavad, ei ole kunagi nendega kokku puutunud. on äh, tehtud ettepanek parandada auditi kvaliteet, aga kui me saame parandada kvaliteet, no parandame, aga äh, milline on meie lähtepunkt, sellepärast et me ei alusta ju nullist ning mis puudutab teatud ettepanekuid, siis nende üle tasuks järele mõelda. kui me räägime siin ühist auditist, siis mulle tundub, et me ei räägi me ei räägi päris samast, samast asjast, kus viiakse läbi sellist ühist raamatupidamisaruannete läbivaatamist. selle puhul ei toimu tegelikult ülesannete jaotamist selleks, et vältida väga oluline halduskulusid äh, vähendada, nagu Said ütles, me tõesti peame kulusid vähendama ja ning selline äh, selline ühine auditeerimine, kus seda kasutatakse, siis äh, kvaliteet tõesti polli on muutunud paremaks Äh, Prantsusmaal näiteks me kasutame seda börsiettevõtete puhul ja näiteks pankade puhul. mis puudutab nüüd rotatsiooni, siis võib jällegi küsida, kas see süsteem on tõhus. Äh, siin öeldakse, et see soodustab konkurentsi, me peaksime olema jälle realistlikud, meil on suur, neli suurt äh, audiitoriühingut ning kui me korraldame rotatsiooni, siis oleks rotatsioon nende vahel ja väikestel ei ole tegelikult mingeid võimalusi mina äh, reitinguagentuuride juures olen samast asjast rääkinud, sest ka reitinguagentuure suuri on tegelikult vähe. nii et, et ma arvan, et äh, peaks jällegi vaatama äh, rotatsiooni küsimust ka nende kulude kontekstist, millest rääkis Ole Schmidt, kas tõesti on vaja seda pidevat rotatsiooni, kas on vaja otsida uut audiitoriühingut, see võtab aega, selleks läheb vaja raha ja ei saa olla kindel, et see uus audiitorühing on tõhusam kui eelmine. näiteks äh, Prantsusmaal me vahetame äh, ka prefekte näiteks iga kolme aasta peale, kas sellest asjad paremaks ei lähe ja sama asi ilmselt kehtib ka audiitoriühingute kohta ja auditikomiteed minu meelest ei ole mingid äh, ülemaudiitorid, äh, tegemist on lihtsalt konkreetse instantsiga ähm, ettevõtete nõukogus, mis tegeleb äh, auditiga, aga ma ei tea, kas ähm, audiitorid peavad hakkama kont kontrollima teisi autori, audiitoreid see tähendab ju tegelikult seda, et ettevõtete nõukogudes inimesed on inimesed, kes on ise audiitorid Äh, nii et, et äh, me jõuame sinnamaani, et ettevõtete juhtkonnas on inimesed, kes on teatud äh, ala, ala spetsialistid, finantsvaldkonna spetsialistid, auditispetsialistid ja nõnda edasi. nii et mis puudutab neid audititeenuseid ja kutseväliseid teenuseid, jah, siin tekib huvide konflikti küsimus, aga kui vaadata asju natuke konkreetsemalt, siis me võime näha, et Eh, siin tegelikult toimub nõndanimetatud eh, ristviljastumine selleks, et eh, audiitorid saaksid ettevõtete probleeme lahendada, peaksid nad olema reaalsusega kontaktis nad, nad peavad teadma näiteks, kuidas oleks võimalik mingitest reeglitest mööda hiilida, kuidas asju lihtsalt formaalselt teha nii et, et äh, neile peab andma äh, võimaluse oma teenuseid äh, pakkuda, aga loomulikult tuleb teha selged vahed kahe teenuse liigi vahel. ning ma loomulikult ei asendanud Markus Ferberit, aga ma arvan, et kui ta oleks siin olnud, siis ta oleks kindlasti tänanud raportööri tehtud töö eest ja seda teen ka mina meelsasti, aitäh uh,. suur tänu, Peeter Siimon yeah.. Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank an die Bericht. suur tänu ka minu poolt selle suurepärase ja huvitava ettepaneku eest, mis on väga heaks lähtekohaks äh, meie aruteludele. siin on teatud kohtades välja toodud hankemenetlus, minu arvates on väga põnev lähenemine. mina tahaksin keskenduda kohustuslikule rotatsioonile, mida siin on juba mitu korda mainitud. minu jaoks viimastel nädalatel on arengud olnud põnevad rääkida ettevõtetega oma koduregioonist oli päris huvitav ja minu kodupiirkonnast on pärit äh, Saksamaa kõige suuremad äh, ettevõtted. kahe tuhande üheksandal aastal valiti mind Euroopa Parlamenti ja ma olen nüüd rääkinud väga palju ettevõtete esindajatega kui rääkida ettevõtetega, siis nad räägivad, et kui süstemaatiline kontroll suureneb, siis tegelikult alles äh, pärast pikki arutelusid saab inimesele selgeks, äh, kui keeruline see protseduur on ja sellepärast saab sain vähemalt mina mingil hetkel aru, miks soovitakse, et lõpptulemus tuleks ühelt äh, audiitorettevõttelt. et üks audiitor ütleks lõpuks arvamuse kõikide süsteemis osalevate ettevõtete kohta kui näha, kui komplek-, kompleksne on ettevõtete struktuur ja kui seda võrrelda nende probleemidega, mis tekkisid äh, suurtel Saksa ettevõtetel, mis äh, on üle saja aasta kasutanud ühte ja sama audiitorfirmat ja siis äkitselt olid sunnitud oma audiitorfirmat vahetama. ja kui nende ettevõtetega rääkida, siis tuleb äh, välja, kui palju aega läks selleks, et tagada sedasama aud-, auditeerimiskvaliteeti, mis oli enne audiitorfirma vahetamist, just sellepärast, et ettevõtte struktuurid on väga keerulised, ettevõtted on pillutatud laiali üle kogu maailma, nii et siis tuleb tegelikult välja, kui palju riske peidab endas audiitorfirma vahetamine nii et suure rahvusvahelise kontserni puhul läheb kuskil kuus-seitse aastat, enne kui on võimalik üleüldse hakata andma kõrgekvaliteedilist auditit selle ettevõtte jaoks. nii et siis me peaksime mõtlema selle peale, et kas me kasutame kohustuslikku rotatsiooni või kasutame kohustuslikku hankemenetlust et mis siis üleüldse saab selle ettevõtte kontrollimisest, et kui näiteks tuleb vahetada aud-, tiitorfirmad, siis tegelikult äh, anname me äh, käest ära kuueaastase ettevalmistuse aja ja sellega ka tegelikult äh, on suur risk, et audiitorifirma antud auditi kvaliteet on halvem kui varem ja olen nüüd raportöörile tänulik, et ta on mõelnud ka alternatiivide peale, et ta ei räägi mitte ainult kohustuslikult rotatsioonist, vaid ütleb, et äh, pärast mingi aja möödumist tuleks mõelda hankemenetluse peale. sest siis on tegelikult meil säilitatud järelevalve võimalused, nimelt äh, ettevõtte nõukogu, nii nagu ta on nähtu, nagu ette nähtud äh, tuleb kokku ekspertrühmaga ja vaatab, millised on erinevad võimalused ja selgitab siis täpselt, et miks ta näiteks soovib jääda sama audiitorfirma teenuste juurde, miks ta ei soovi ettevõtet vahetada. ehk et on selline dokumenteeritud järelevalvemeede, mis minu arvates on võimalus, mille üle tasub järele mõelda. minu jaoks on aga tähtis see, et me ükskõik, kas me räägime kohustuslikust rotatsioonist või hankemenetlusest, et me tähtajad äh, paneksime paika nii, et äh, need on ettevõtete jaoks ka tõesti mõistlikud, sest mulle tundub, et praegu komisjoni ettepanekus need küll ei ole sellised, millega meie ettevõtted nõustuvad um,. Few... suur tänu, ka minul mõned märkused, minu kord ilmselt, kuivõrd keegi rohkem sõna ei ole soovinud ma olen nõus äh, paljude seisukohtadega ja keskenduksin seega mm, praegu ainult nendele punktidele, kus võib-olla minu seisukohad on natukene teistsugused või äh, rõhuasetus natukene teine. kõigepealt, mis puudutab äh, kutsetegevusväliseid tegevusi kui meie komisjon käis Ühendriikides juulikuus, siis äh, sealne järelevalve ütles, et nad äh, äh vaatavad austusega Euroopa audiitorite poole ja nemad arvasid, et äh, ei oleks hea mõte keskenduda ainult äh,, lubada ainult auditialaseid tegevusi. sellepärast, et ja nad olid nõus äh, sellega, et muidu tekib äh, ilmselt äh, mõningane ajude äravool auditi ettevõttest, kui need, nad võiksid keskenduda ainult auditialastele tegevustele. võib-olla neil oma tagamõte selle ütlemiseks, aga vähemalt nii nad arvasid. ma olen nõus sellega, et mõned kutsetegevuse välised tegevused peaksid jääma nimekirja, võib-olla see nimekiri võiks olla natukene pikem kontrolli poolel selle kohta, et mida ei tohiks lubada. mis mul aga mõne selle nelja suure audiitorfirma puhul äh, muret teeb, on see, et nad teevad auditeid, äh, kutseväeliseid tegevusi ja pluss lisaks sellele ka lobitegevust, võib-olla peaks neile, neid piirama kahega kolmest tegevusest. võib-olla natukene selline uuenduslik mõte minu poolt, aga aga võib-olla see, tundub, et see on täielik sisering, äh, kui nad tegelevad kõige kolmega ja võib-olla peaks nende tegevust natukene piirama. nüüd esmaroll. ma saan äh, probleemist täiesti aru ja üritasin seda Ühendkuningriigi kontekstis natukene parandada, seda viga. asi on nimelt selles, et esma erinevaid komisjone võib luua niimoodi, et vastutav reguleerija osaleb nendes komisjonides. ei pea alati olema tegemist väärtpaberi järelevalveasutusega. aga loomulikult teatav äh, õigluse lõhe tekib, kui mõned on kohal ainult osa ajast. me räägime ju asjast, kui me räägime pankadest katab see küll ka teisi suuri äriühinguid, aga meid huvitab peaasjalikult pangad nimelt äh, jutt käib ju finantsstabiilsusest ja te ütlesite, et süsteemsete riskide nõukogu on sellega otseselt seotud. Äh, ja väga palju äh, infost, mis jõuab süsteemsete riskide nõukokku, tuleb väärtpaberiametitest. ma olen nõus, et meil peaks olema kaks või kolm suunda, alati ei peaks olema kolmepoolne äh, jällegi, pangandusjärelevalve puhul äh, võib see tihti olla just nimelt pangandusjärelevalveasutus, mitte väärtpaberiasutus. ja ma arvan, et sellega peaks arvestama ka meie ettepanekus. nii et esmaroll minu meelest on täiesti selgelt olemas, kuid arvan ka seda, et äh, teil on õigus, kui te ütlete, et audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühmal on ka roll võib-olla suurem roll isegi kui teistel. nii et ma tahaksin, äh, et me natukene rohkem sellele asjale mõtleksime. asi on nimelt äh, nii, et mina arvan, et kui me esmale ei raporteeri, siis on teatavaid probleeme. nüüd, mis puudutavad ühisauditeid, siis ma ütlen, mulle see mõte päris meeldib meeldib mulle see prääniku ja piitsa lähenemine ka, et meil tekib võimalus öelda, et kui rotatsiooni ei tehta, siis see võib periood olla pikem äh, ühisauditite puhul äh, julgustusena justkui. aga ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes ma vist toetan seda rotatsiooni. võib-olla peaks selle tegema pikemaks, selle ajaperioodi, kus tuleb ära vahetada audiitorühing, võib-olla neljateistkümneks aastaks, sellepärast et audiitori vahetamine tegelikult paneb inimesi värskelt mõtlema ja, ja hankeprotsess paneb ka inimesed uuesti mõtlema mina olen omal ajal pidanud ametisse nimetama audiitorühinguid, olen seda teinud Ühendkuningriigis ja ka Belgias äh, muuseas, nii et äh, olnud osaline vabatahtlikus audiitori protsessis ja ka kohustuslik, Belgias on see süsteem kohustuslik ja tuleb tunnistada, et ma siin äh, arvasin, et et nad on kõik ühesugused, ühe puuga loodud, löödud ja eeldasid, et nad valitakse ära sellepärast, et nende pakkumine on kõige parem. aga mõlema pakkumise puhul, olles audiitori nimetaja, siis ühine oli see, et meie pidime oma protsessid pidevalt üle vaatama, üle vaatama, mida meie ootame auditilt. ja sellest tõusetus pidevalt uusi mõtteid, ideid, asjade puhul eriti, mis me arvasime, et saab teha ainult ühtemoodi ja tehti tegelikult teistmoodi et on ka võimalik teisiti, nii et mulle tundub, et need audiitikomit-, komisjonid äh, väga palju õpivad sellest pak-, äh, pakkumismenetlusest, hankemenetlusest, kui see on regulaarne, aga noh, muidugi mitte väga sage, sellepärast et see on suhteliselt kallis. me räägime muidugi suurtest avaliku äh, huvi ettevõtetest ja nemad tegelikult võib-olla saavad endale seda lubada nii et ma mõtlen, et võib-olla peaks selle rotatsiooni puhul mõtlema pikemale perioodile, näiteks neliteist aastat, et ettevõtetel on äh, võimalus valmistuda selleks. aga võib-olla siis peaks sisse tooma mingisuguse kontrollimenetluse. et teie enda audiitor peab üle vaatama, millega nad tegelevad ja et seda peab tegema siis ka auditikomisjon ja minu kogemus on küll näidanud, et sellest võiks üsna palju huvitavat teinekord tõusetuda. ma arvan, et rohkem mul vist midagi äh, öelda ei ole, ma vaatan, kas ma suudan need muudatusettepanekutesse ka need mõtted vormida, rääkida on alati lihtsam kui kirja panna. nagu ma tean ise väga hästi. kas on veel keegi, kes soovib sõna? kui ei, siis Kei, teil uues sõna. suur tänu! ega mind eriti täna palju ei üllatanud see, mis te ütlesite, ma olen algatusraportite puhul olnud ju ka raportöör ja samad teemad keskend-, tõusetusid täna kui eelmine aasta enne jõule. ja ma arvan, et ega väga palju uut ei ole. aga ma arvan ja ilmselt toetavad kõik seda, siin seda, et auditikomisjonide süsteemid peavad olema formaliseeritud, tegemist ei ole mitteametlike kogudega vaid tõeliste komisjonidega, millel peavad olema otsuse langetusõigused suurtes ettevõtetes, eriti hargmaistes ettevõtetes. ja seega ma olen nõus, et aktsionärid peavad heaks kiitma nende menetluskavad võib-olla igal aastal ja see peab katma ka sellised küsimused, rotatsioon, äh, hanketegevused, kutsevälised ja kutsetegevused ja väga paljud audiitorid äh, väga paljud suured ettevõtted, mitte ainult Briti suurettevõtted, vaid ka väga paljud teised Euroopa ettevõtted, nende auditikomisjonide esimehed ütlevad, neil on sellised süsteemis juba paigas. ja väga äh, paljud nendest on nullsallivuse poliitikat kasutanud, nimelt et äh, mõni audiitor äh,, ettevõte, kes nende auditi koostab, ei tegutse kutsetegevusväliste tegevustega sama ettevõtte puhul äh,, ja ma arvan, et meil on praegu staatus quo saavutatud. mina äh, olen aastaid tegelenud äh, finantsistina ja selle eest raha saamine on parem kui selle eest mitte raha saada, aga valulik on see igal juhul. enne aastat kaks tuhat kaheksa olid ettevõt-, oli ettevõtete aruandlus üldiselt siiski suhteliselt läbipaistmatu, asjad on aga paru-, paranenud ja kahe tuhande kaheksandast aastast on auditikomisjoni roll ka oluliselt paranenud, palju, paljudes riikides teda üldse ei olnudki olemas, paljudes nüüd on. paljud nendest on väga aktiivsed ettevõtete juhtimisel ja loomulikult auditi ja riskijuhtimistegevuse ülevaatel. aktsionäride osalus on ka äh, väga oluline, sellepärast et auditeid koostatakse ju tegelikult aktsionäridele tegemist on avaliku institutsiooniga, kes kannab huvi aktsionäride ja ettevõtte omanike nimel, nende huvides on, et need äh, auditid vastaksid konkreetsetele juriidilistele vormidele. Äh, äriühingu õiguse ka seosnevas oleme me rääkinud äh, sellest, et partnerrotatsioon peaks olema tagatud, aga praegu kaheksanda äri Äh, äriühingu õiguse direktiivi raames ei saa me veel öelda, kas seal, kas see on toiminud, see, neid rotatsioone pole isegi osade ettevõtete puhul veel veel äh, läbi viidud, nii et me ei saa selle mõjusid praegu hinnata. oluline on aga minu jaoks see, et me proportsionaalselt asjale läheneksime ja paneksime üsna mitu turvaklauslit sisse selleks, et me saaksime üle vaadata juba jõustunud meetmete mõju, äh, kuid mille täitmõju veel auditi kvaliteedile mõõta ei saa nii et ma olen täiesti nõus sellega, et jah, et tõesti, tulemas on kuskilt välja siit konsensus selles osas, millise suuna me võtame. sest me ju kõik tahame, et äh, auditite turg oleks konkurentsivõimeline ja ma arvan, et äh, erinevatel ettevõtetel on ilmselt äh, erinevaid lahendusi audititeenuste kõige kõrgema kvaliteedi saavutamiseks, aga auditikomisjonil peab olema õigus äh, Ähm, otsustada ja õigustada oma aktsionäride ees ka oma valikuid ja tulen tagasi rahvusvaheliste standardite juurde, väga paljud nendest ettevõtetest, kes on avaliku huvi ettevõtted, on hargmaised ja me ei tohi unustada seda, et äh, nad peavad vastama äh, nendele standarditele, mille on äh, erinevad järelevalveasutused seadnud. nii et minu meelest on väga oluline, et me keskenduksime nendele ettevõtetele, kes peavad vastama ka teistele reeglitele Äh, Sabin Soksli puhul mulle väga palju ei meeldi, aga üks asi, mis on minu meelest äh, teretulnud, on see, et klientide toodanguga ei pea, ei tohi olla audiitoril mingisugust sidet. Äh, loomulikult äh, igasugust pensionitoodet ei ole võimalik, äh, nende puhul ei ole võimalik seda rakendada, aud-, audiitorühingu töötajaskonnal võivad olla teatavad näiteks pensionifondi tooteid sellest ettevõttest, kõike ei ole võimalik katta, aga sellega tuleb arvestada ja võib-olla mõned Sabin-Soksli klauslid tuleks üles, üle võtta finantsteenuste ja nende toodete pakkumise juurde. mis nüüd puudutab järelevalveasutusi, siis ma olen väga avatud nende suhtes. ma olen väga palju keskendunud Euroopas eh, erinevatele ühingutele ja tegelikult Euroopa väärtpaberi ja turgude amet ei ole tegelikult see amet, kus auditi ekspert teadmised on alati tagatud võib-olla tõesti Euroopa Pangandusjärelevalveasutus oleks parem lahendus kui ESMA, sellepärast et nemad äh, võib-olla seiraksid asja natukene täpsemalt. ja kuivõrd mul tekkis selline dilemma, et kes siis kolmest järelevalveasutusest on vastutav, arvasime, et võiks valida selle kogu, kellel on juba audit või kogemusi, ehk teisisõnu audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühm ja kui sellest saaks ametlik komisjon, oleks see parem lahendus nagu ma aru saan, praegu on esmas vähem kui üks inimene selleks, et koordineerida äh, kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis auditi tegevus, see on täiesti naeruväärne. vähem kui üks inimene selleks, et koordineerida tegevust kahekümne seitsmes liikmesriigis järelevalveasutustel, see on täiesti mm, äh, mõttetu. nii et kui me valime audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühma, kes teeb koostööd juba praegu palju rohkem, kui me oleksime arvanud, taga, tagaksime me võrdse kvaliteedi üle terve Euroopa äh, palju kiiremini kui siis, kui me arvame, et üks, kui me jääme ootama ära ühe Euroopa Järelevalveameti tegutsemist. ma arvan, et konsensus äh, on lihtne leida äh, meie kõikide eesmärk on ju kvaliteedi tõstmine ja konkurentsi suurendamine auditi ja kutsetegevusväliste tegevuste osas. kuidas me sinna jõuame, selles osas me peame ilmselt veel asju läbi rääkima, suur tänu. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies oktoober. vaatame need läbi üheksateistkümnendal novembril, kolmandal detsembril komisjonis hääletus juhtivkomisjon ehk õiguskomisjon hääletab kaheksateistkümnendal detsembril. ja nüüd, kolleegid, päevakorrapunkt number kuus. Euroopa Keskpanga kaks tuhat üksteist aasta aruanne. koostaja on äh, Marisa Matias. Muito obrigada, senhor president uh,. Äh, bem, eu vou apenas uh, focar-me. suur tänu ma keskendun teatud põhipunktidele, teen hästi lühidalt. ma arvan, et kõik kolleegid on ka juba saanud minu raporti projekti, nii et ma üritan nüüd loogiliselt selgitada oma raportit ja seda, miks teatud ettepanekud on tehtud ja kuidas nad on tehtud. nagu te teate, ma üritasin selle raporti panna nelja erinevasse ossa ma ei räägi mitte ainult Euroopa Keskpanga rollist, vaid üleüldiselt küsimustest, mis puudutavad äh, rahanduspoliitikat. ja te näete, esimene osa on rahanduspoliitika, siis ma räägin äh, majanduskriisist ja Euroopa Keskpangast, siis Pangandusliidust ja lõpetuseks on ka teatud institutsioonilised küsimused tõstatatud, mis minu arvates on väga tähtsad selleks, et Euroopa Keskpanga tegevust hinnata lühidalt siis, kõigepealt rahapoliitika. ma üritasin äh, teatud äh, Euroopa Keskpanga töö äh, iseloomujoonud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal välja tuua. see puudutab siin hinnastabiilsust, inflatsiooni prognoose. ma keskendusin kahele perioodile. esimesel perioodil intressimäärad tõstsid ja minu arvates oli see täiesti ebaproportsionaalne selle inflatsiooni tõusuga. intressimäärad ei olnud äh, tingitud äh, struktuuriprobleemidest ja teine ajaperiood, kus intressimäärad äh, langesid uuesti äh, aastatagusele tasemele. nii et te näete siin erinevaid äh, arvamusi ja ma üritasin tegeleda põhiliste küsimustega, mis puudutasid aastat kaks tuhat üksteist. mulle tundub, et äh, pereettevõtete ja keskmise suurusega ettevõtete puhul äh, olid probleemid suuremad, likviidsus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vähenes ja see tõesti tekitab probleeme. kui te arvate, et see võib endaga kaasa tuua Euroopa Keskpanga äh, rahapoliitika tõhususega. ja ma üritan selgeks teha, et Euroopa Keskpank käitus õigesti. oli probleeme küll finantssüsteemiga, aga Euroopa Keskpank muutis oma poliitikat äh, laenud, mida anti pereettevõtetele, VKE-dele, on küsimus, mida tuleb samuti eraldi vaadata rahapoliitika raames. Need olid need põhilised küsimused, mis on kaetud minu raporti esimeses osas. nüüd teises osas räägin ma kriisist ja ma arvan, et siin on väga tähtis analüüsida seda vastust, mida Euroopa Keskpank andis kriisile. me teame, tegemist on kriisiajaga, kärpemeetmed on väga laialt levinud kärpepoliitikat äh, kasutatakse väga paljudes äh, liikmesriikides ja korduvalt on äh, tegeletud probleemidega euroala riikides ja nende probleemidega, mis tekitasid kriisi, seda ma olen ka mitu korda oma raportis välja toonud. ja siis on veel mõned punktid, mis minu arvates on väga tähtsad ja mis on toodud ka minu raportis välja esiteks Euroopa Keskpanga mandaat, sellega on tõsiseid probleeme, olen seda mitmeid korda ka minevikus maininud, Euroopa Keskpanga mandaat on väga tihedalt seotud inflatsiooni reguleerimisega ja ei arvesta nende mõjudega, mida see mandaat, mandaat toob endaga kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele siin on väga selgelt äh, suhted näha ja see toob endaga kaasa suuri põhimõttelisi probleeme, millega ma tahtsin ka oma raportis tegeleda. teine probleem on see, et Euroopa Keskpanga kõrval, Euroopa Keskpanga mandaat on piiratud, äh, hoolimata sellest, et mandaat on väga piiratud, äh, kriisiaegadel on Euroopa Keskpank mitu korda oma pädevusi ületanud, öeldes, et seda kõike on tehtud praeguses olukorras ja et sellel on olnud ka kindlad põhjused. mulle tundub, et Euroopa Keskpank on kesk-, sekkunud eelarvepoliitikatesse äh, Äh, ja ka tööhõivepoliitikasse ja erastamispoliitikasse mitmetes liikmesriikides. nii et äh, see tegevus on midagi muud kui see, mis on Euroopa Keskpanga mandaadis kirjas. sellist äh, tegevust ei saa jätkata, probleeme on ka tasakaalunihetega, eriti just euroalal nii et Euroopa Keskpanga mandaat on muutunud järjest suuremaks probleemiks ja sellega tuleb tegeleda. ma ei tea, kas see on praegusel hetkel õige aeg ja õige koht, kuid me teame, et on probleeme. meil on vaja vajalikke meetmeid selleks, et äh, neid probleeme tulevikus lahendada. ja viimased kaks osa, pangandusliit ja institutsioonilised küsimused. nagu ma juba ütlesin, et Euroopa Liidust soovitakse teha pangandusliitu, vaadatakse, kas see on võimalik. ja kui me soovime kriisi mõjudega võidelda, siis tuleb vaadata ka neid vastuolusid, mis praegusel hetkel on olemas, meil on vaja järelevalve institutsiooni, aga samal ajal üritame me kriisi lahendada paralleelsete meetmetega riiklikul tasandil. ma arvan, et kui meil ei õnnestu neid probleeme lahendada, siis ei ole meil võimalik praegusel hetkel välja tuua ka projektiga, mis aitaks lahendada praegusi probleeme. tahtsin siin veel ka öelda, meil tuleb arvestada ka sellega, et meil on puudu vastutusest ja aruandluskohustusest. see kriis mõjutab väga palju meie kodanikke ja meil on puudu demokraatlikust kontrollist. demokraatliku kontrolli puudus on praegusel hetkel tegelikult osa väga paljudest Euroopa Liidu poliitikatest meil tuleb tegeleda aruandluskohustuse probleemiga ja mõelda selle peale, mida parlament võiks teha öö, äh, oma majandus- ja valuutapoliitika kaudu. Äh, ja lõpetuseks tõin välja mõned institutsioonilised küsimused oma raportis äh, ja mõned ettepanekud ka. ma olen öelnud, et Euroopa Keskpank peaks ise hindama oma tegevust kõikides aspektides ja eriti peaks ta vaatama kohaldamisprogrammide mõju euroalal, peale selle üks väga tähtis punkt, ta peaks äh, mõtlema ka selle peale, et Euroopa Keskpanga äh, nõukogus on väga vähe naisi tuleb tegeleda soolise tasakaalu küsimusega, see küsimus tõstatub ikka ja jälle, tegemist on tõsise probleemiga, mis toob jällegi välja äh, vastuolu Euroopa Komisjoni ettepanekutega, kus üritatakse üha rohkem naisi kaasata majanduspoliitiliselt tähtsate otsuste tegemisse, nii et ma arvan, et mõtteainet on siin küllaga ja kolleegid kohe kindlasti soovivad oma panust anda Neil on kindlasti ka alternatiivseid mõtteid, mida ma ei ole kohe kindlasti oma raportis kajastanud ja seetõttu olen valmis ära kuulama teie kommentaarid, panema neid äh, kirja ja neid läbi arutama, sellepärast et ma arvan, et Euroopa Keskpanga roll tuleb praeguses kriisis üle vaadata. Thank you very much uh,, Ildiko. suur tänu. Ildiko. elnök asszony, um, és nagyon köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. aitäh, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. peatuksin äh, neljal põhipunktil, mis raportis on välja toodud, aga kõigepealt mõned üldisemad laadi märkused. üldiselt äh, on see raport kirjeldava iseloomuga siin äh, tegelikult ei anta soovitusi, ei tehta ettepanekuid, äh, ei pakuta välja stiimuleid. Äh, Euroopa Keskpanga mandaat on viimase aasta jooksul oluliselt muutunud. aga jätkaksin nüüd konkreetsemalt juba punkt punkti haaval. raportöö ütles, et keskpank tõstis intressimäärasid kaks korda ja ka kärpis neid kaks korda, see on tõsi, aga parlamendis me peaksime keskenduma sellele, miks seda tehti. miks see oli õigustatud ja kuidas see mõjutas äh, majandust? me peaksime vaatama keskpanga mõjuhinnanguid äh, nende põhjal on selge, kuidas asi on ja nende hinnangute alusel saame anda oma soovitused Äh, laenamine erasektorile on vähenenud, selles ei ole kahtlust. aga kuidas me selle kriisiga pikemas perspektiivis toime tuleme, kuidas äh, suudab Keskpank tagada hindade stabiilsuse? me peaksime vaatama hoopis sellele, et miks see kõik juhtub, mida tehakse mis puudutab äh, riigivõlgasid, siis need jällegi kasvavad ja me peaksime suutma välja töötada sellise süsteemi, äh, kus me saame selgelt märku selle kohta, kas äh, riigivõlg suureneb või väheneb ja miks. ning minu viimane üldisemat laadi märkus puudutab seletavat osa. selle asemel, et inflatsiooni kontrolli all hoida Äh, rõhutatakse hoopis seda, et töökohtade loomine peaks olema Keskpanga jaoks kõige tähtsamal kohal see võiks tõesti niimoodi olla, kui meil oleks tegemist sotsiaalse liiduga, aga Euroopa Liit tegelikult loodi majanduslikul alusel. ma äh, saan aru, millised on raportööri seisukohad, milline on tema taust aga demokraatliku legitiimsuse küsimust minu arvates on liialdatud. keskpank on loodud aluslepingutega, tema mandaati reguleerivad aluslepingud, need aluslepingud on ratifitseeritud kõigi liikmesriikide poolt, seega tegemist on legitiimse institutsiooniga ning eh, selle institutsiooni mandaadi edasist laiendamist, jah, selle üle me võime arutada. mis puudutab nüüd rahapoliitikat, raportöör väidab, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta inflatsiooni kasv oli tingitud energiahindade tõusust. see on tõepoolest nii, aga kui selline seos inflatsiooni ja energiahindade vahel on olemas, siis äh, milline on lahendus, millise lahenduse me tulevikuks välja pakume? mida me peaksime tegema, mida äh, tulevikus, sellepärast et ega energiahinnad äh, tõusmist ei lõpeta, nad jätkavad tõusmist Äh, ma arvan, et see intressimäärade teema on siin liialdatud äh, ning seda võiks arutada rohkem kahepoolselt. Äh, punktis kolmteist kõneleb raportöör keskpanga tegevusetusest võlajääkide osas. kuulge, see ei ole Euroopa Keskpanga ülesanne. raportis kõneldakse Äh, keskpanga äh, suurtest tuludest väärtpaberiturgudel. Äh, räägitakse sellest, et see on põhjust, et see on tingitud liigsest likviidsusest. pangandusliidu osa kohta ja varipanganduse küsimuse kohta jah, see teema tõstatatakse, aga me oleme selle kohta juba raporti koostanud ja me oleme üksikasjalikult seda probleemi seal käsitlenud ja kavatseme seda teha ka tulevikus. nii et, et ma arvan, et see küsimus ausalt öelda ei kuulu selle konkreetse raporti valdkonda. mis puudutab nüüd riiklikke rahastamissüsteeme, siis minu arvates on õige, et pangad tegutsevad kõige aktiivsemalt just nimelt riiklikul tasandil ja seetõttu peaks meil olema ka äh, riiklik järelevalve ja riiklik rahastamissüsteem. ja me peame selle riikliku tasandi säilitama isegi selles äh, uues äh, järelevalvesüsteemis, sellepärast et Euroopa Keskpank lihtsalt ei suuda kõiki kahtekümmet seitset erinevat süsteemi hallata, kui tal ei ole kohalike äh, olude kohta teadmisi. institutsionaalse osa koha pealt nüüd Äh, raportöör nõuab siin enesekriitikat, tegemist on rohkem moraalse kui majandusliku küsimusega meil on jällegi vaja mõjuhinnangut. Nendest oleks palju rohkem kasu kui enesekriitikast. kas me peaksime nõudma aluslepingute muutmist selleks, et Euroopa Keskpank oleks parlamendi vahetu järelevalve all? see on jällegi küsimus, mida me võime arutada, aga kindlasti peaks Euroopa Parlament kiitma heaks panga iga-aastased tegevuseesmärgid. see oleks võib-olla üks uus asi, mida tahaksin tõstatada Äh, panga põhikirja muutmine, seda me peame ka komisjoniga arutama ja, ja sekretariaadiga. ja võib-olla tulevikus peaksime tõesti mõtlema sellele, et me koostame raporte, mis ei ole lihtsalt olukorra tagantjärele analüüs, vaid vaatab ka tulevikku, äh, vaatab, kuidas Euroopa äh, Keskpank oma uut mandaati saaks täita ning kuidas rahapoliitika ja panga otsuste langetamise äh, Äh, mehhanism äh, muutuks äh, lõpuks arusaadavaks. rahapoliitiline dialoog Euroopa Keskpanga presidendiga on midagi, mis meil toimub regulaarselt, aga mulle tundub, et see ei ole piisavalt tõhus ja ei ole ka piisavalt konstruktiivne hetkel. meie ettepanekud, nõudmised Nend-, äh, nend-, nendel ei järgne suurt midagi, need on praegusel hetkel tähtsusetud. Äh, oleks äh, väga tore, kui meil oleks raport, see iga-aastane Keskpanga raport, aga seal peaks olema ka selline peatükk, kus vaadatakse eel, järgnevasse aastasse, kus kõneldakse muutustest, mida tuleb teha, kõigist uutest asjadest, mida oodata see siin on tagantjärele tehtud äh, äh, raport. Äh, siin ainult vaadatakse tagasi ja ei vaadata tulevikku. võib-olla peaks sellist muutust ka tulevikus kaaluma. Need olid peamised asjad, millel tahtsin peatuda esitan nende kohta ka muudatusettepanekud ja tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja jään ootama konstruktiivset koostööd aitäh. ja nüüd saab sõna härra Nkokk. aitäh. ma uurisin väga suure huviga äh, proua Mattiase raportit, äh, mis puudutab Euroopa Keskpanga tegevust kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning äh, ma toetan suures osas tema öeldut La-, raportöör juhib tähelepanu ebakõladele rahanduspoliitikas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning iseäranis äh, juhib tähelepanu sellele, et intressimäärade tõstmine aasta esimesel poolel oli vaidlustatav, see intressimäärade tõstmine lämmatas äh, sellise aeglase majanduse toibumise. Äh, keskpanga poliitika kasut-, äh, kasutades siis mitte traditsi-, äh, traditsioonilisi vahendeid, on äh, aasta teisel poolel muutunud paremaks, aga nagu proua Matjas ütles, kahju oli juba tehtud. ma täheldan ka seda, et raporti eelnõus on teatud vaate, vaadete lähenemine raportööri ja minu fraktsiooni osas, mis puudutab näiteks teatud vastuolusid Äh, millele raport, äh, raportöör tähelepanu juhib, jutt on vastuoludest siis Keskpanga tegevuses, äh, näiteks võitlus selle moraalse ohuga, kui jutt on näiteks riigivõlast, aga sellest ei räägita, kui jutt on pankadest. samuti on vastuolu selles, et tuleb euroala nõrga, nõrgemaid majandusi toetada ja samas need suured kasumid, mis keskpank on saanud äh, ning äh, kui äh, keskpank tahab toetada liikmesriike või kui ta või tahab toetada pankasid, siin on jällegi vastuolu. ja täpselt samuti me ei, ei suuda teatud valitsustele eelarve osas reegleid peale sundida raporti eelnõus tõstatakse ka küsimus sellest, milline peaks olema äh, optimaalne rahapoliitika euroalas, kus makromajanduslikud erinevused on väga suured Äh, see, ka meie oleme sellele oma fraktsioonis väga palju mõelnud, näiteks kuidas äh, viia lõpule Euroopa majanduse, majanduse juhtimise väljatöötamine, kuidas leida selline tõhus poliitiliste vahendite kombinatsioon eelarvepoliitika ja rahapoliitika vahel nii euroalas kui ka kõigis liikmesriikides. Äh, selles suhtes, kui rahanduspoliitika suudaks tagada sellised madalad intressid, Äh, siis ilmselt äh, ja kui nõudlus laenuvahendite järele jääb madalaks, äh, siis see, see, see, see ongi see olukord, kuhu me praegu oleme jõudnud ning võib küsida, kas, milline on olukord siis eelarvepoliitikaga selle, selles olukorras Äh, sest seda teemat tegelikult on tõstatatud ka teistes raportites. ma toetan seda raportit äh, et tegemist on äh, raportiga, mida me arutame meie komisjoni jaoks olulisel ette, hetkel ja mina teen oma fraktsiooni nimel siis ka veel muudatusettepanekuid selleks, et raportori analüüsi täiendada, aitäh. aitäh. härra Tremosa. suur aitäh mul on vaid mõned märkused äh, proua Mattiase raporti kohta. kõigepealt äh, olen ma mõnede punktidega nõus, näiteks kui me räägime rahapoliitikast, ma olen raportööriga nõus, et äh, meil on probleeme laenudega, selleks, et, et VKE-d tõesti laenuraha saaksid Äh, sellise, sellise, äh, on selliseid riike, kus äh, ähm, see pangad on, ei ole, ei ole sellist raha piisavalt VKE-dele eraldanud, nii et, et me nõuame, et tulevikus, kui Keskpank pankadele raha annab, siis sellega käivad kaasas rangemad tingimused meie arvates on see oluline selleks, et kriisist jagu saada ja et, äh, et äh, laenu, laenurahad hakkaksid ikkagi VKE-deni jõudma. selles küsimuses me oleme raportööriga nõus. samuti äh, oleme me nõus Pangandusliidu osas. raportööril on õigus meie seisukohad võib-olla on natuke mitmekesisemad kui raportööri omad, me esitame ka muudatusettepanekuid, aga minu arvates ei ole see, mida raportöör Pangandusliidu kohta ütleb, vale ja nende vastuolude kohta. loomulikult teeb meile muret ka naiste esindatus Keskpanga nõukogus. Ole Schmidt esitas selle kohta möödunud aastal küsimuse me oleme tõesti siit raportist leidnud üsna mit-, mitmeid asju, äh, kus me raportööri toetame, aga meile ei meeldi mõni, mõningad asjad, mis siin raportis on. näiteks kui jutt käib säästumeetmetest. Äh, selles küsimuses me raportööriga ei nõustu. mina olen pärit riigist Hispaaniast, äh, kus meie avaliku sektori võrg äh, on sellel aastal peaaegu üheksa protsenti ja see on juba neljas aasta, kui avaliku sektori võlg jääb kaheksa, üheksa, kümne protsendi vahemikku, nii et, et mingeid säästumeetmeid Hispaanias veel ei ole olnud. meil seisab ees väga huvitav arutelu teiste raportööridega, aga ma ei tea, kas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni arvamus on sama Äh, mis raportöörile, äh, on see raportööri seisukohale lähedane, sest ma tean, et äh, parlamendi president Martin Schulz käis möödunud aasta märtsis Barcelonas, meil toimusid temaga avalikud arutelud ja ma esitasin talle küsimuse selle kohta, mida Martin Schulz arvab säästumeetmetest ja avaliku sektori puudujäägist ning tema ütles, et tema toetab tasakaalus eelarvet Äh, sest see aitab avalikke teenuseid pikemas perspektiivis säilitada loomulikult äh, möödunud nädalal meil toimusid äh, ka siin EKONi komisjonis arutelud, mis me kõnetasime, kõnelesime sellest ja ma ütlesin, et mulle meeldib väga Göran Persson, endine Ro äh, Rootsi peaminister. ma kohtusin temaga hiljuti ja kohtun temaga üsna sageli, sellepärast et ta juhib ähm, ajutrusti, mis tegeleb Euroopa välispoliitikaga ja see pakub mulle huvi ning tema sõna seletas, kuidas ta tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal Rootsi kriisiga toime tuli, tal õnnestus puudujääk kärpida aastaga ja avaliku sektori kulutused äh, ka olulisel määral ja seda just nimelt tänu säästumeetmetele ning äh, kaks aastat hiljem algas äh, majanduskasv nii et, et ma ei tea, kas sotsiaaldemokraadid on ideoloogilises mõttes teiega ühel seisukohal, aga igatahes me kõneleme sellest asjast kindlasti raportöör kõneleb ka säästumeetmetest kui peamisest ebastabiilsuse põhjusest. ma ei usu, et poliitikud on selle kriisi põhjustanud, on teatud riigid, mis on kaotanud usaldusväärtuse, on teatud riigid, mis on valetanud, esitanud valesid statistilisi andmeid Euroopa Liidule. tegemist on probleemiga, milles keskpank ei ole süüdi keskpank ei ole süüdi selles, et teatud Euroopa Liidu liikmesriikide vastu puudub usaldus. igatahes meie esitame muudatusettepanekud, sellepärast et me ei ole nõus sellega, kuidas raportöör äh, keskpanga rollist majanduskriisis kõneleb. see on kõik esitame muudatusettepanekud ning kindlasti meil seisavad ees väga huvitavad arutelud raportööriga, aitäh! aitäh! kas keegi asendab Sven Kiigoldit? rohelised, ei? Dirk. Eva Jolie. aitäh äh, raportöörile proua Mattiasele äh, selle raporti eelnõu eest meie äh, anname sellesse raportile ka aktiivselt oma panuse selleks, et ühiselt välja töötada need kompromissid, mis on vastuvõetavad enamusele. me leiame, et on vaja tõesti selles vaimus äh, raportit äh, täiendada, äh, vaadata siis tagasi Keskpanga rahapoliitikale aastal kaks tuhat üksteist, aga samas tuleks vaadata ka tulevikku, mis puudutab arenguid institutsionaalsel tasandil, maja, majandus- ja rahandusliidu tõhustamist. nüüd tagasiulatuvalt on vaja Äh, tõesti analüüsida seda, mis toimus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal rahapoliitika vallas ning äh, alates detsembrist kaks tuhat üksteist on pank tõesti oluliselt sekkunud selleks, et äh, hoida ära laenuturu kokkukuivamist ja võib-olla ka kogu kriisi, kogu maailmakriisi mis puudutab nüüd raporti punkti kuus, siis siin äh, räägitakse sellest, et ei ole kehtestatud mingeid tingimusi äh, pankadele antud äh, laenudele ning siin me võiksime Inglismaa pangast eeskujust võtta, kellel on raha, koos Riigikassaga on siis taganud liik-, likviidsuse pankadele, aga on seadnud ka tingimused, et laenu tuleb anda just nimelt VKE-dele Äh, veel üks äh, asi seoses aastaga kaks tuhat üksteist, äh, Keskpanga osalus siis Troikas abiprogrammide koostamisel raskustesse sattunud riikidele. me leiame, et äh, siin võib-olla ei ole arvestatud huvide kon-, konfliktiga, mis võib tekkida ja seetõttu seda teemat vajaks, see teema vajaks veel arenemist. Äh, nüüd arvestades nende raportitega, mida viimase kahe aasta jooksul on koostatud, äh, peaksime rõhutama seda, et pank peaks olema oma tegevuses läbipaistvam Äh, mis puudutab äh, näiteks seda erakorralist lik-, likviidsust, äh, mida anti siis eurosüsteemi pankadele ja rohkem läbipaistvust oleks vaja ka keskpanga enda bilansi osas ja näiteks ka sellised mitteasendatavad väärtpaberid ning samamoodi oleme me juba pikka aega nõudnud, et avalikustatakse pank ka äh, nõukogu istungite protokollid. me leiame, et samuti võiks lisada siia raportisse tulevikku vaatavaid elemente, mis puudutavad siis panga rolli tulevikus, tema rolli tõhustatud majandus- ja rahandusliiklus Äh, ning äh, ka demokraatliku kontrolli elementi. nii et, et Roheliste fraktsiooni nimel äh, tahaksin siis esitada ka muudatusettepanekuid Marisa Mattiase raportile, suur aitäh! aitäh! mul on tõesti kiusatus teile öelda, et see, mida Inglismaa pank praegu koos Riigikassaga teeb, me oleme äh, üritanud midagi ka kapitalinõuete direktiivi sisse, sisse panna ja kui äh, see ei õnnestu, siis no mis teha, aga mõni aeg tagasi ma tõesti tegin äh, sellise ettepaneku, et seda asja saaks teha kogu Euroopa Liidus ja praegu me võitleme selle nimel, kas see läheb läbi või ei, aga Dirk Epping nüüd aitäh, mina ei räägi Inglismaa pangast kõigepealt eh, tahaksin tänada proua Mattiast raporti eelnõu eest, ma jagan tema muret eh, sellepärast, et eh, likviidsus kasvab just kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ma olen ka seda meelt, et need pikaajalised taasfinantseerimisoperatsioonid on, ei ole suutnud saavutada kõige olulisemat eesmärki, nimelt laenuvahendite suurendamist VKE-dele ja majapidamistele ma aga ei ole nõus äh, mitmete teiste ettepanekutega, äh, eriti nendega, mis puudutavad keskpanga rolli majanduskriisiga toimetulemisel. vastupidiselt äh, proua Mattiase lähenemisviisile tahaksin mina hoiatada äh, Äh, selliste mittetraditsiooniliste meetmete vastu nagu äh, rahamassi suurendamine. Äh, kõigepealt see väärtpaberite turuprogramm ja teised on pank tegelikult õõnestanud ühte alussammast, millele Majandus- ja Rahandusliit loodi, nimelt peaks Keskpank keskenduma pealiselt hinnastabiilsusele. pank läheb oma mandaadist palju kaugemale, võtab endale poliitilise rolli, hakates rahastama riikide võlgu ma arvan, et me peaksime juhtima siin raportis tähelepanu ka ohtudele, mis sellega kaasavad, kaasnevad näiteks moraalse ohule võimalikkusele. ja eh, samuti tuleb rõhutada, et Euroopa Keskpanga bilanss on kehvas seisus, kolmandik sellest on juba seotud äärealariikide võlaga. keskpangast on saanud halb pank ja see teeb muret ning mina leian, et äh, me peaksime suhtuma väga kriitiliselt äh, Keskpanka selles raportis ning seetõttu mina kavatsen esitada mitmed muudatusettepanekud ja ma loodan, et meil õnnestub konstruktiivses vaimus välja töötada kompromissid, aitäh! aitäh! Toomas Mann järgmisena. ja, suur tänu, proua esimees, tahtsin kõigepealt tänada proua Mattiast äh, raporti koostamise eest. kolleegid ütlesid, et siin on kasutatud väga selgeid sõnu ja me ei saa talle tõesti ette heita tagasihoidlikkust. ta on väga selgelt välja öelnud oma arvamuse, mille puhul küll mul tuleb öelda, et äh, minu arvates on see arvamus väga vastuoluline. räägitakse siin pangandusliidust äh, Äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend kolm. me peaksime hoolitsema selle eest, et see pangandusliit siis tõesti ka toimiks. me ju ei too, tule välja pangandusliidu mõttega selleks, et äh, elus hoida pankasid, mis ei toimi hästi. me pigem soovime, et äh, VKE-del ja tarbijatel oleks võimalik kasutada korralikke pankade teenuseid meil on vaja sellest varipangandussüsteemist välja tulla ja see on tegelikult meie tegutsemise stiimuliks. nii et nüüd need pangandusliidu liikmed, kes sinna kuuluma peaksid, kõik kuuskümmend tuhat panka või kõigest need üleilmsel areenil tegutsevad pangad ja kas üleüldiselt meil endil on ka mingi ülevaade sellest? mina olen pärit äh, Maani äärsest Frankfurdist, ma näen, kuidas pankade äh, Äh, hooned muudkui kerkivad aga meil tuleb hoolitseda selle eest, et erinevatel pankadel oleksid erinevad ülesanded ja et need ülesanded oleksid omavahel eraldatud. ja väga tähtis on kaasata ka riiklikud järelevalveasutused, nagu näiteks Saksamaa riiklik järelevalveasutus meil on juba kaasatud sellesse protsessi. minu arvates see on väga tähtis ka institutsionaalsete küsimuste puhul on minu arvates siin näha erinevaid seisukohti siin räägiti enesekriitilisest hindamisest, minu arvates sellest ainuüksi ei piisa, me peaksime vaatama, kus me oleme olnud edukad ja millistes valdkondades meil tuleb oma prioriteedid üle vaadata. mitte kõik ei ole Euroopa Keskpanga sammudega nõus, näiteks see küsimus, et kas kogu aeg tohib äh, riigi võlakirju kokku osta ka probleemsete riikide puhul. Draghi teeb ju seda selleks, et aega võita ja sellel võlakirjade kokkuostmisel on teatud tingimused, nii et tegemist ei ole mingi raha aknast väljaviskamisega ja tuulde laskmisega see on täiesti vale lähenemine ja otse loomulikult on meil makromajanduslikud tasakaalunihked erinevates liikmesriikides, aga me võtsime vastu Euroopa majandus poolaasta. me rääkisime koordineerimisest, rääkisime eelarveprognoosidest, me ütlesime, et me ütleme juba eelnevalt ette, mida me soovime kulutada. see on täiesti teistsugune lähenemine, Euroopa Keskpanga hinnang seejuures mängib väga tähtsat rolli ja tahaksin toetada ka sinu seisukohta, et kas me tõesti ei võiks saavutada seda, et Euroopa Keskpanga hinnangutes me alati räägiksime ka tulevikust, see on minu arvates väga õige. me vaataksime, kuhu suunda me oleme hakanud liikuma, kuidas oleks võimalik erinevaid uusi meetmeid uuesti institutsioonide kesksemaks muuta ja me vaataksime, mida tulevikus oleks võimalik ära teha Euroopa Keskpangas on väga palju töötajaid, kellel on väga selge nägemus tulevikust ja seal ei ole mitte ainult ähm, koalitsiooni esindajad, vaid ka opositsiooni esindajad. ma arvan, et väga tähtis on, et meil oleks tulevikuks selge nägemus ja mis puudutab rahapoliitilist dialoogi, kas me peaksime seda siin selle komisjoni raames või kuskil mujal, aga tegemist on dialoogiga, mida meil on ilmtingimata vaja. suur tänu. Astrid Luling, palun suur tänu, proua esimees, ma tahaksin samuti tänada raportööri tehtud töö eest. aga ma ei saa olla nõus äh, rõõmuga tema äh, mõningate seisukohtadega, sellepärast et mulle tundub, et ta üsna sügavalt eksib mõnikord oma sõnavõttudest, ma ei lasku detailidesse, meil kõigil on võimalus äh, esitada muudatusettepanekuid ja seda me ka teeme ma teeksin ühe märkuse. kahekümne seitsmendas punktis eh, tuntakse muret eh, sellepärast, et eh, naisi ei ole EKP e nõukogus ja ta arvab, et seega see nõukogu ei vasta sugugi võrdsuse põhimõtetele. ma tuletaksin siiski meelde, et Keskpanga nõukokku kuuluvad kesk, riik, siseriiklike keskpankade juhid ja liikmesriigid ja mitte Euroopa ja kindlasti mitte keskpank ei vali keskpankade presidente liikmesriikides. kui me tahame sinna naisi saada, siis tuleb tegutseda siseriiklikul tasandil. muuseas, ma kuulsin, proua esinaine, et teie olete huvitatud huvitatud eh, ja näete ennast väga hästi Inglismaa eh, keskpanga eh, esimehe kohal ja audis. jääb üle vaadata nüüd, kui diskreetne peab olema järgmistel kuudel et ära ei kasutaks praegu oma positsioone Euroopa Parlamendis oma kandidatuuri Äh, nii-öelda mm, tõstmiseks. aga ise teate, kuidas seda teha. aga veel üks asi. Äh, see puudutab seda kuulsat kvooti, mille proua Reding välja pakkus. proua Reding mitte kunagi ei paku, ei ole pakkunud Ähm, ettevõtete jaoks kvoote. ta tegi ettepanekuid äh, nõukogude puhul. siin on äh, kehtimas äh, liikmesriigiti hoopis erinev äriõigustik Saksamaa ja teiste riikide vahel on väga suured erinevused eriti nende riikide vahel, kes äh, Napoleoni õigust jaot-, äh, järgivad. nii et äh, ärgem ajagem siin asju omavahel sassi. kui ma nüüd sellest tõlgendusest õigesti aru sain, siis raportöör tahab öelda, et keskpanga roll tuleb üle vaadata siin ma tahaksin siiski öelda, et Euroopa Keskpanga roll on kirjutatud aluslepingutesse ja kindlasti Euroopa Keskpanga sõltumatust õõnestama. nii et ma kavatsen esitada muudatusettepanekud, et mõned raportööri seisukohavõtted korrigeerida. suur tänu, Silvi Kula suur tänu, proua esimees, mina tahaksin tänada meie raportööri ja öelda, et ma nõustun Ramoni, meie variraportööriga, kes on kompetentsem selles küsimuses kindlasti. aga paar märkust, ma arvan, et troikat peaks ka mainima. ja seda, mis on ära tehtud praegu troika raames see on suur uuendus, sellel on väga äh, suured tagajärjed, tõsised tagajärjed paljude liikmesriikide jaoks ja ma kavatsen asja läbi rääkida meie variraportööriga, esitada muudatusettepanekud selles osas ja teiseks ma toetan seda, et äh, toodud on välja see, et äh, keskpanga juhtorganites on ebavõrdne esindatus meeste ja naiste vahel. kaks tuhat üksteist aastal sai Äh, läbi ühe naisterahva äh, juhtkonnas äh, olemise aeg ja pärast seda ei järgi see institutsioon absoluutselt neid põhimõtteid ja väärtuseid, mille on võtnud Euroopa Liit. ja ma loodan, et see asi ei võeta raportist välja ja jääb sinna kuni lõpuni sisse. suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole, Marisa, seega kui sa soovid asjad kokku võtta suur tänu, proua esimees. kõikidele märkustele ma ei jõua kindlasti täna vastata aga kõigepealt tahaksin tänada kõiki tänase arutelu eest, see arutelu oli väga huvitav. minu meelest on selge, et neid äh, valdkondi on rohkem, kus me oleme üksmeelel ja mõnedes valdkondades äh, lähevad meie arvamused äh, vägagi lahku ja võib-olla me peaksime aluseks oma tööle edaspidi nüüd võtma need osad, kus meil on äh, kokkulepe saavutatud, näiteks panga mandaat. on neid, kes arvavad, et see mandaat tuleks üle vaadata, äh, seda tuleb arutada ja, ja sellega seotud tingimused veel. ja võib-olla, kui me räägime laenu andmisest VKE-dele ja pankadest laiemalt, siis ka siin äh, tuleb äh, probleemile rohkem tähelepanu pöörata. nüüd see analüüs ise ja tuleviku väljavaated. väga paljud nendest äh, märkustest on muret tekitanud paljudele kolleegidele, mul on siin kaks märk-. Eh, intressimäärad, intressimäärade tõus, eh, millised mõjud võiksid, mis mõjud sellel on olnud kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja kuida-, millega ma seda põhjendanud, see oli lihtsalt mul toodud siia võrdluseks. aga nagu te aru saate, on meil ka teatavad tähemärgipiirangud raportitele seatud. aga kõik kõikidel on ilmselt selge see, et mõned Euroopa Keskpanga sammud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui nad tõstsid intressimäärasid, oleks pidanud astutama nii, et ei kärbitaks nende inimeste edusamme, kes on hakanud pärast kriisi pead tõstma. intressimeetmed peaksid olema siiski majanduskasvust tulenevad võib-olla tõesti lõige kolmteist tuleks teistmoodi sõnastada. kuid Keskpangas endas öeldakse, et äh, väärtpaberiturgude programmiga, programmist tuleb nende peamine sissetuleku suurenemine. ja nüüd veel paar äh, allmärkust. kõigepealt äh, energiahindade ja muu hindade vaheline seos minu meelest ei ole mõtet siin hakata rääkima sellest, kas on omavahel seotud elektri hinna tõus ja intressimäärade tõus. meil on ometigi paigas järelevalvemehhanismid, millele me peaksime toetuma põhimõtteliselt ähm, sellega ma piirduksin oma kommentaarides, lisan veel võib-olla ainult nii palju, et me peame maha pidama ühe väga olulise arutelu selles küsimuses, tõsiseltvõetava arutelu, äh, mis puudutab äh, hinna stabiilsust ja see on Keskpanga ähm, peamine eesmärk, aga tegelikult ei ole see teeninud Euroopa peamist eesmärki. ja nüüd äh, nais, äh, naiste võrdne esindatus, tõsiasi, et Keskpangas ei ole ühtegi naist juhtkonnas, on ju väga tõsine asi ja me peame sellele ikka ja jälle viitama, isegi kui see ei ole Keskpanga pädevuses ja nüüd märkused. mõnikord mulle tundub, et meievahelised erinevused on tegelikult äh, kasutatud terminoloogia erinevused. mõjuhinnang ilmselgelt tuleb see läbi viia äh, kasinuskavad äh, ja mida tähendab üldse kasinus, see on väga keeruline. Hispaanias äh, on ju ilmselge, et majandus on languses. Äh, ega siin ei ole midagi arutada, aga võib-olla mõnede mm, juhtumite puhul küll. olen avatud igasugusteks aruteludeks. ja olen valmis läbi rääkima kõik äh, kolleegide seisukohad olen mõningate muudatustega nõus, nende alas on läbirääkimised juba käimas ja see on võib-olla äh, ühtne alus äh, selleks, kuidas edasiminekut saavutada ja siis võib-olla suudame kokku panna ka mingisuguse äh, tugeva mustandi. ega kõik sellest äh, pirukast seda tükki ilmselt ei saa, nagu nad tahavad, aga saavad võib-olla siis natukene väiksema tüki. keskpank mängib praegu väga keskset rolli ja ma arvan, et me peame jõudma ikkagi mingisuguse kokkuleppeni, sest et teema on tõsine kohanemisprogrammidega seotud institutsioonid on meie elus äh, lahutamatu osa ja, ja midagi ei ole teha. kokkulepe tuleb saavutada. suur tänu ja suur tänu muudatusettepanekute eest. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise täht on kakskümmend viis oktoober räägime muudatusettepanekutest üheksateistkümnendal novembril ja hääletame komisjonis kahekümne esimesel jaanuaril ja loodame asjaga minna täiskogu ette veebruaris. suur tänu ja läheme nüüd edasi päevakorrapunkti juurde number seitse, nimelt tulemas hääletus tõelise majandus- ja rahaliidu suunas raporti osas ma annan, ma arvan, et üks hetk selleks, et kõik saaksid oma kohad leida ja äh, hääletuskaardid masinatesse panna. nagu te teate, see asi võib minna meil nüüd keeruliseks, aga võib ka minna väga libedalt. muudatusettepanekuid esitati palju ka arvamuse koostavad, arvamust koostavate komisjonide poolt, tegemist on seadusandliku algatusega, sellel on volitused, põhjendused, siis ülejäänud lõiked ja siis lisad, kus on sees konkreetsed soovitused ja mõningatel juhtudel on need äh, siis muudatuse hääletusnimekirjades kokku pandud näiteks plok-, plokid äh, kolm, neli, viis, kuus, äh, see on siis põhjenduspunktid ja tekstid ja kui kompromiss läbi ei lähe, siis me peame hääletusnimekirjast üles leidma need kohad, mis on sellega kaasatud. põhiseaduskomisjonil on osad öö, osad siin nende ainupädevuses ja need hääletame siis plokis läbi. eraldi hääletust ei ole palutud nende AFCO tekstide osas on kohti, kus AFCO tekst on ECONi teksti lisand, mitte ei asenda seda. ja on ka mõned eelarvekomisjoni äh, pädevusse kuuluvad asjad, mis on täna hääletusel ja me leppisime kokku juba ammu eelarvekomisjoni esimehega, et äh, äh, kohtleme neid artikkel viiekümne alustekse, sest et aega nende läbirääkimisteks ei olnud nii et äh, need siis ka automaatselt äh, võetakse vastu selles plokis, kui nad on plokis sees. Te kõik ilmselt vist põhimõtteliselt äh, olete kursis kõige sellega, vähemalt variraportöörid on ja keegi vastu sellele ei ole olnud. kas me tahame kõigepealt proovida hääletust, kontrollhääletus? ma okei, okei, fine <laughs> Okay. Is there, can we, the vote is open if you do... hääletus on praegu avatud, kontrolli hääletus, palun vajutage mõnda nuppu. One more to vote, one right, everybody's voted, so that's thirty eight votes. kolmkümmend kaheksa saadikut okei okay, uh,, right, if we are ready. nii, kui oleme valmis, siis hakkame pihta. kõigepealt hääletusele kompromissplokk seitse, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis AFCO kolmkümmend kuus, AFCO kolmkümmend kuus Afko kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli kolmkümmend kuus. kolmanda lehekülje viimane rida, võib-olla ka neljas lehekülg juba, aga raportöör toetas ja see võeti vastu. nüüd AFCO kolmkümmend üheksa, AFCO kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. me peame seda vist kontrollima. vaatame, kuidas siin täna hääled jagunevad. üks sotsialist on üle. suur tänu. nüüd siit hääletada, hääletus on suletud, vastu võetud kakskümmend üks kaheksateistkümne vastu. Afko nelikümmend poolt vastu, erapooletud. kakskümmend üks, üheksateist, enamus jällegi. AFCO nelikümmend kaks poolt. neljakümne esimest me ei hääleta. mingil põhjusel me ei hääleta, sellepärast et ta on plokis kuus sees AFCO nelikümmend üks on plokis kuus sees ja nüüd seega hääletame AFCO neljakümmet teist. ma vabandan, proua esimees, aga ma ei ole nõus. mulle tundub, et AFCO nelikümmend üks ei ole kompromissis kuus kaetud ja tuleb hääletada, hääletusnimekirjas on õigesti. ei ole resolutsioonis mitte ühtegi lõiku, mis seda ütleb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 This is the IIA. We, we win the IIA better in the resolutions. This one. President, if I may. Yeah. proua esimees, kui lubate. see on kaetud soovitustes soovitus neli punkt kolm Euroopa Parlamendi rolli ja parlamentide vahelise rolli suurendamine Euroopa poolaasta kontekstis, mitte et topelt äh, asju välja öelda, on sekretäriaat selle pannud siia plokki. kas hääletame eraldi? on vahet sellel, kui see hääletakse? võime hääletada eraldi, siis ta jääb põhjenduspunktidesse ja pärast siis kinnitame seda veel oma soovitustes Roberto. resolutsioonis on põhjenduspunkt, kus nõutakse teatud majandusjuhtimispaketi osas demokraatlikku legitiimsust. lisand on konkreetne nõue, need on kaks erinevat asja. selle võib äh, poolt hääletada või vast-, maha hääletada, aga välja ei saa jätta, no me ju hääletamegi, taevane arm. nii, AFCO nelikümmend üks poolt. aitäh, vastu. erapooletud. sama enamus, kakskümmend üks ja üksteist, kontrollime palun. vastu võetud kakskümmend kaheksateistkümne vastu. AFCO nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissplokk kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, no kontrollime, kompromiss plokk kaks. vastu võetud kakskümmend kaheksa üheteistkümne vastu. nüüd tööhõivekomisjoni muudatusettepanek A leheküljel kaksteist või kolmteist. tööhõive A. minu proua esinaise versioonis kolmeteistkümnendal leheküljel siit ülesse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive C kolmeteistkümnendal leheküljel, kui te nüüd vaatate seda lehekülge, siis siin on kirjutatud end of block two. ja sealt edasi hakkame hääletama. vahet ei ole, kas te leidsite üles, kus te ole, kus me oleme me oleme jõudnud töökomisjoni C muudatusettepaneku juurde poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõive I poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. käsi ei tõsteta väga hästi, tuleb tunnistada, <laughs> tööhõive I. jõudsite hääletada. hääletus on suletud, tagasi lükatud, viisteist poolt kakskümmend neli vastu tööhõive K poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive L poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive M poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive N poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive O poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive Q poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissplokk kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd AFCO kaheksa. leheküljel kakskümmend viis. siin on nüüd kirjutatud end of block three. leidsite ülesse? AFCO kaheksas, poolt, vastu erapooletud. Äh, kerge segadus, ma ei saanud aru, kuidas Aldo hääletas poolt, seega vastu võetud. kontrollime igaks juhuks. muidu on see siin selline sahkerdamine. kolm kolleegi peaks veel hääletama. ma sulgen hääletuse, hääletus on suletud vastu võetud, kakskümmend kaheksateistkümne vastu. tööhõive U poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelisada kaheksa. pöörake lihtsalt lehte nelisada kaheksa. osa kaks, esimene rida, kui teil on mitmesse ossa jaotatud. muudatusettepanek nelisada kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksa on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissplokk neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud <laughs> nüüd lehekülg viis, siin on kirjutatud end of block four. see on minu suuline muudatusettepanek, võib-olla ma peaksin selgitama, et kõik need äh, muud-, suulised muudatusettepanekud on tehtud selleks, et Euroopa statistilise süsteemi sõltumatus siia sisse tuua, mult paluti seda Eurostati poolt. raportöör on nende muudatusettepanekutega nõus, kas keegi on vastu sellele, et me need esitame? ei, siis kõigepealt esimehe suuline esimene muudatusettepanek poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. Äh, nüüd äh, teine nendest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on ALDE suuline muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks ALDE suuline muudatusettepanek number üks. lisatakse siia, et tuleks luua Euroopa rahandusministeerium, see läheb kokku sellega, mida ülemkogu ütles täiesti juhuslikult oma lõppjäreldustes, et see on suletud vastu võetud kakskümmend kaheksateistkümne vastu. nüüd äh, ALDE teine suuline muudatusettepanek, mis puudutab ühtset kindlustust poolt, vastu, äh, äh, erapooletud, kontrollime seda. sellepärast, et siin hääletatakse nüüd mitte nii nagu enne. sulgen hääletuse, näitan. see langeb ära, tähendab, see hääletati maha kuni kakskümmend kahekümne vastu. nüüd ähm, tööhõive V poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive X poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive Z poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive AA poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kuusteist poolt, vastu, erapooletud. stopp siin on kirjaviga. see, mis on kirjas AFCO kuueteistkümnel, on tegelikult AFCO seitseteist. Te vist olete saanud selle kohta ka elektronkirja Mariann, kas sa oled nõus, et see, mis praegu on hääletusel, on tegelikult AFCO seitseteist? see, mis on kirjas vasakul, et põhjenduspunkt C, B, väike B ja sulgudes uus, see on õige. CBB framework through the flexibility clause article three hundred and fifty two tfeu in conjunction with the revised article one hundred and thirty six tfeu and we agree kõik oleme nõus sellega poolt vastu erapooletud vastu võetud nüüd siis AFCO kaheksateist jällegi trükiviga CBC poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AFCO üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO kümme poolt, vastu, erapooletud. tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks põhiseaduskomisjoni kümnendat. oi, teid tuleb kogu aeg juurde hääled on suletud. kui te nüüd ei vajuta, siis see hääl on raisus, tagasi lükatud. kakskümmend üks vastu kuusteist poolt. Avko üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Avko kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Avko kolmteist poolt, vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. AFCO kolmteist, palun. vastu võetud kakskümmend üks kahekümne vastu. AFCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissplokk viis poolt osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lehekülg kümme end of block five on kirjas siin ja siin on jällegi kaks minupoolset suulist muudatusettepanekut, kolmas poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive muudatusettepanek AB poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive AC poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive AF poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive AD poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive AE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, segadus AFCO kakskümmend kaks kontrollime seda palun, Ahko kakskümmend kaks. AFCO kakskümmend kaks. Äh, hääletus on suletud, see langeb ära kakskümmend kahekümne vastu. Äh, AFCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss plokk kuus, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd viimane lehekülg, lehekülg viisteist, äh, viies äh, suuline muudatus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive AG poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd, kellel on eraldi hääletusnimekirjad, nüüd läheme kolmanda osa juurde või tegelikult ei lähe. jah, seda ei ole vaja hääletada, niisiis kolmandat osa pole vaja hääletada, sest see on juba tehtud. Läheme neljanda osa juurde. kompromissplokk neli. Go to Yeah, okay. Because this was adopted as part of block. Okay, so now nii, me oleme jõudnud põhjenduspunktide juurde. esimene osa on juba vastu võetud osana plokist neli. Right, are you all with me? We now go on to page. me läheme nüüd leheküljele neli, sinna lõppu Äh, eelarve kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve neli, poolt, Right, it says end of block four. nii, end of block four ja nüüd eelarve neli eelarve kaks me juba hääletasime ära. Uh, uh, okei. I think people are confused as to inimesed on äh, segaduses, ei saa aru, kus me oleme. Läheme eelarve kaks juurde tagasi ja kontrollime seda. niisiis, eelarve kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seda me ei hääleta, sellepärast et see on juba ära hääletatud. kas me läheme kaks lehekülge edasi? Läheme lisa neli osa neli lõppu näib, et siin on väga palju asju, mida me juba plokis kuus ära hääletasime. nii et, et läheme nüüd siis äh, viimasele lehele, kus öeldakse end of block six ja eelarve viis. see on viimasel leheküljel eelarve viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul, hääletus on elektrooniline kolm inimest, kaks veel hääletada, üks veel hääletada. nii, nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, seitse vastu ja üks erapooletu. suur aitäh! okei okay,, Philipp yeah.. Uh, Philipp Ah, ma arvan, et Mariann peaks esimesena sõna saama. palun tehke vaikselt, raportöör tahab sõna võtta. proua esimees, ma arvan, et äh, meil õnnestus kolmekümne kahe poolthäälega palju suurem häälteenamus saada nii kompleksses küsimuses, kui ma ootasin ja me teame, et äh, tegemist on küsimustega, mis meid on äh, minevikus tihti tülli ajanud. tahan tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest, me oleme teinud suurepärase sammu edasi, jõudmaks kompromissile ja meil on võimalik esitada nüüd nõukogule korralik dokument nii komisjonile kui ka nõukogule, sellepärast et praegusel hetkel me räägime õigusloomelisest resolutsioonist ja meil on terve rida küsimusi komisjonile ning me soovime, et õigusloomelist tööd äh, nende küsimuste kallal jätkataks, selleks et saada neile vastus. suur tänu koostöö eest, ma arvan, et meil oli suurepärane koostöö ja meil on võimalik meil oli vaja teha väikeseid järeleandmisi, aga niimoodi saime me korraliku kompromisside paketi ja hääletuse tulemus oli päris korralik, eriti kui arvestame, et meil oli üle üheksasaja muudatusettepaneku. nii et suur tänu kõigile, kõigile ka sekretäriaadist. meil õnnestus see raport ka enne kaheksateistkümnenda oktoobri ülemkogu vastu võtta ja see oli ka võimalik ainult tänu sellele äh, raskele tööle, mida me tegime ka õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel ja ma tean, et viimasel nädalavahetusel mitte ainult meie kaastöötajad, ka komisjoni sekretariaat äh, töötas selle raporti kohal, meil õnnestus seetõttu ka see hääletus täna läbi viia, suur tänu sekretariaadile. Need inimesed aitavad meil hoolitseda selle eest, et me saame teiste institutsioonide ette minna suurepärase seisukohaga ja ma loodan, et äh, meie tööle järgneb äh, veelgi tööd, sest me teame, et majandus- ja rahaliiduga on meil probleeme, meie ees on ja taga on ka suur kriis, meil on suured probleemid, mis on lahendamata, küsimused ripuvad veel õhus, nii et meil tõesti õnnestus anda oma korralik panus nende probleemide lahendamisega ja aidata inimesi. ilma demokraatliku taustajuta pole meil võimalik mitte midagi teha aitäh, veel mõned inimesed on sõna soovinud, kõigepealt annan sõna äh, variraportööridele, enne kui saan sulle sõna anda, aga ma nägin, et sa sõna soovid. ah nii. minu hääletuskaart ei toiminud, tahtsin vastu hääletada, nii et palun pange see kirja tahtsin vastu hääletada, aga millegipärast masin ei toiminud. One more. hästi, veel üks vastuhääl. Philipp, sina soovisid sõna äh, mul on selline protseduuriline küsimus, äh, ma tahaksin öelda, et need äh, kompromissmuudatuste plokid on mulle nagu struktureeritud investeerimistooted. Ehm, ma ei tea, kas me lähme õigusloomelase innovatsioonina, et me jõuame kompromisse muudatuste plokkide plokkideni. kuulge, mina ei koostanud seda hääletusnimekirja, mina olen sama üllatunud kui teie. Roberto ja siis Silvi. Eh, aitäh Äh, AFCO arvamuse koostajana tahaksin tänada raportööri ja komisjoni esinaist. meil oli suurepärane kon-, koostöö, äh, kodukorrareeglit viiskümmend pole kunagi kerge rakendada, aga seekord läks kõik hästi ja tahaksin teid tänada. ja kõnelen ka teiste Sherpade nimel, tegemist oli äh, tõe, tõelise panusega parlamendi poolt, paljud inimesed hääletasid selle poolt ning see on väga hea alus, et meil on nüüd see tekst vastu võetud enne ülemkogu, see on väga oluline. Silvi. Sofi, vabandust kõigepealt tahaksin ka avaldada tänu raportöörile Äh, kellel õnnestus tõesti läbi töötada rekordiline arv äh, muudatusettepanekuid ja seda ühe nädala või kümne päeva jooksul. ma pean aga ütlema, et äh, raportööri kindlasti ei saa selles süüdistada, aga minu arvates ei ole see protsess eriti rahuldav. meil oli niivõrd vähe aega ja niivõrd palju muudatusi ja teema oli niivõrd oluline, et lõppkokkuvõttes me tegelikult ei saanud oma seisukohti väljendada Äh, sellistes mahlastes poliitilistes punktides, kui nii võib öelda minu arvates on äh, see tõesti selline frustratsiooni tekitav, et ühelt poolt Euroopa Liit äh, reageerib väga ki-, aeglaselt kriisile ja peaaegu kolm aastat me oleme nüüd niimoodi väga väikeste sammudega edasi liikunud ja nüüd on meil siis üks nädal, et seda teemat käsitleda ning see tõesti ei võimalda meile äh, tugevale poliitilisele seisukohale asuda, sellepärast et meil lihtsalt ei olnud aega neid põhilisi valikuid arutada. see ei ole raportööri töö, tema tegi, mis suutis ning äh, ma arvan, et äh, kõigi suhtes on üles näidatud paindlikkust, aga ma tahtsin lihtsalt oma pettumust väljendada. aitäh! ma arvan, et meil kõigil on probleeme selle raporti ajastusega, aga meil oli tõesti vaja midagi teha enne ülemkogu. meil on veel täiskogu, kus võib-olla saame veel midagi lisada, aga kui asjad on keerulised, siis on parem ikkagi teha midagi kui mitte midagi. jah, Liam järgmisena mina lihtsalt eh, tahaksin tänada Marianni ja kõiki kolleege, kes selles töös osalesid, selle õhkkonna eest, mis oli konstruktiivne ning eh, Sofi kõneles tähtaegadest, on aga väga oluline, et parlament väljendaks oma seisukohta ja võimalikult tugevalt enne ülemkogu ja praegu meil on tõesti väga tugev äh, seisukoht äh, ja mul on väga hea meel, et Rahvapartei oli nõus ka sotsiaalpakti sissepanemisega selle, sellesse dokumenti, sest et see on esimene kord, kui seda tehakse, aitäh! Toomas Mann ja siis Werner jällegi. <clears throat> tahtsin proua Infeldiga nõustuda, tõesti, olukord on väga raske. me praegusel hetkel nii-öelda liigume ühelt ülemkogult teisele ja pärast seda toimuvad veel mingid ministrite nõukogud ja me praegusel hetkel lihtsalt äh, hüppame ühelt ministrite nõukogult ülemkogule, ülemkogult jälle ministrite nõukogule. tahtsin tõesti Mariannet tänada, mina jäin erapooletuks sellepärast, et ma polnud kindel, et selle asjaga kõik korras on ja praegusel hetkel mulle lihtsalt tundub, et need asjad on siin tõesti väga kahtlaselt kokku pandud ja ma tahtsin öelda, et minu kõhutunne hääd ei räägi ja sellepärast ma otsustasin erapooletuks jääda. ja ma nägin, selline, et Mariannet lihtsalt rükati kogu aeg nurka, ta pidi kähku midagi ette võtma, aga samas kodanikud, eriti just Saksamaal, ootavad meilt, et me mõtleksime enne järele, mida me teeme. nii et tõesti, Marianne, see ei puuduta üldse sinu tööd, aga tegemist on tulemusega, mille üle võib-olla tuleks veel kaks-kolm korda järele mõelda. Werner ja siis Sven. jah. tahan ka nõustuda kolleeg Infeldiga see tekst töötati tõesti väga kiiresti välja, see esitati meile ainult inglise keeles ja meile öeldi, et hääletada tuleb veel enne ülemkogu. kuid ma siiski täiesti õigustatult eeldan, et tegelikult teksti lõpliku versiooni üle otsustab täiskogu, mitte tegemist on tekstiga, millel on väga suur mõju ja see on ainult inglise keeles ja seda ei ole esitatud meile emakeeles ja seda ei saa võtta läbirääkimiste aluseks, see peab minema täiskogule ja täiskogu toimub pärast ülemkogu. Sven. Uh, kõigepealt uh, tahaksin tänada Mariann Tysonit tehtud tööst. jah, see on esimene asi, mis tuleb välja öelda, muudatusettepanekuid oli tõesti väga palju ja mulle näib nüüd, et kõik need teemad olid nagu täiesti uued. mina olen ausalt öelda üllatunud, me oleme ju neid teemasid juba aastaid arutanud enamikes asjades on meil kindlad seisukohad. seetõttu äh, oligi võimalik nii kiiresti hääletada, kui tegu oleks olnud täiesti uute asjadega nagu mulle mõnedest äh, nendest märkustest mulje jäi, et nagu eurokriis oleks kohe alanud ja et meil oli vaja kiiresti reageerida. Äh, enamikes nendes küsimustes oleme me juba korduvalt hääletanud, nii et, äh, et ärge endast välja minge, aga demokraatlikust vaatenurgast olen Langeniga nõus, asi peab minema demo-, täiskogule ja seal peab toimuma lõpphääletus, aga EKONi komisjon on koht, kus on koos parlamendi eksperdid antud küsimuses ning äh, saavutades selline suur häälteenamus koos APO komisjoniga, millel on ka olulisi asju öelda, on tõesti väga oluline signaal ning tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale. kui te näete, kuidas sellised olulised asjad nagu äh, pangandusliit tulevad äh, ülemkogule arutus või nõukogusse arutusele täiesti üleöö, ilma igasuguste aruteludeta ja kompromissidega Äh, siis ähm, meil siin on teistsugune protsess, raporti eelnõu, muudatused, kompromissid ja me ei tohiks hakata oma rolli delegitimiseerima, sellepärast et kui me nädalate jooksul ei suuda sellistes olulistes küsimustes seisukohale asuda, siis me jääme lihtsalt äh, kriisi lahendamise protsessist kõrvale ning meie parlamendiga oleme täiesti õigustatult kaevanud, et meid on väga tihti nõukogu poolt kõrvale jäetud, kui asi oli olulistes küsimustes, nii et, et palun olge ettevaatlikud ja ärge äh, äh, meie oma äh, tööd õõnestage, ma tahaksin ainult tänada Marianit, sest et mul on tõesti võimalus olnud näha, kui kiiresti sa suudad töötada ja nii suure hulga muudatusettepanekuid läbi seedida ning me hoiame teile tulevikuks veel neid muudatusi varuks, aitäh. eelmaik asjadest, mis tulevad, Jean Paul järgmisena ka mina tahaksin omakorda tänada Marianni selle suure töö eest, mis võttis väga palju aega ja ma olen täiesti kindlaks, et ta kulus selleks päevi ja öid. mina tahaksin öelda, et teatud küsimustes on parlament tõesti tegutsenud äh, liiga aeglaselt ja on kaotanud usalduse nõukogu silmis ning seetõttu äh, me olemegi seekord äh, üritanud siis tähtaegu lühemaks teha, et meil oleks selline rap-, raporti ma saan aru jah, nendest, kes ütlevad, et see raport peab minema täiskogule, aga vähemalt on meil olemas eh, enne ülemkogu nüüd mingi tekst. ma arvan, et see, mida me praegu teeme, on väga oluline. Eh, kas me saame asju mõjutada või ei saa? ma arvan, et eh, see on just nimelt selline poliitiline küsimus, mis tuleb esitada, et saada teada äh, kas meil äh, on, äh, kas me peame kiirus, kiiresti tegutsema, kas me saame mõju avaldada või see raport, äh, mis on küll suurepärane, jääb lihtsalt kõrvale. ma arvan, et see poliitilised lahingud, mida me praegu peame, on sellised, me, et me ei taha, et meile öeldakse, et parlament jääb alati hiljaks ja meiega üleüldse ei arvestata, ei arvestata selle tööga, mida meie siin teha, teeme ja me peaksime meelde tulema, et me, tuletama, et me oleme ikkagi kodanike esindajad, me oleme nende poolt otseselt valit-, valitud ja seetõttu ma arvan, et sellises olulises teemas, sellises väga olulistes küsimustes ähm, ja ma mõistan äh, siin inimeste pettumust ja frustratsiooni, on väga oluline, et me peaksime ikkagi tõelist poliitilist lahingut äh, selleks, et me näeksime, et parlament on äh, ka asjade kõrgusel ja kui nõukogu meid nüüd kuulda ei võta, siis peame ühiselt järele mõtlema, mida sellest kõigest õppida, aitäh Mariann, jah, loomulikult saad sa veel viimasena sõna. aitäh! jah, kallid kolleegid, ma saan teie meeleheitest aru, aga ma siiski toetaksin neid, kes ütlevad, et tegemist on demokraatliku menetlusega, mida me, mille me nüüd lõpule viisime. me oleme väga äh, palju tööd teinud selle küsimuse kallal enne suvepuhkust. me juba tegelikult töötasime välja esimese dokumendi, kuhu olid kirja pandud kõik meie jaoks tähtsad küsimused. ja peale selle toimus meil ka kuulamine veel enne äh, puhkust. Äh, veel puhkuse ajal me ootasime ära äh, erinevate poolte arvamused ja siis ma koostasin raporti vastavalt sellele resolutsioonile, mis oli juba eelnevalt vastu võetud, seal ei ole mitte midagi uut kirjas. pangandusliidu osas tõesti tuleb veel hääletada ja teatud allpunktide osas ka jah, siin öeldi, kritiseeriti, et me ei peaks asjadest ette ruttama, aga samal ajal tegemist on meie jaoks prioriteediga ja meil tuli teatud kohad siiski raportist välja võtta, aga see oli siiski meie pakkumine uute resolutsioonide koostamiseks, seal ei ole mitte midagi uut sees, mille üle parlament ei oleks varem juba aru pidanud. jah, kolleegidel oli võimalus siis ka minu raporti eelnõud parandada, muudatusettepanekuid teha ja me jätkasime seda demokraatlikust protsessi ja küsisime endalt, mida me võime täna juba üheskoos nendes küsimustes öelda ja millise sõnumi võib parlament ülemkogule saata. tegemist oli raske tööga ja need, kes aitasid seda raportit äh, koostada, panustasid äh, kogu jõust selle dokumendi valmimisse Äh, ma arvan, et need, kes on seda lugenud, näevad seda, tegemist on väga üksikasjalike ettepanekutega. Äh, oli inimesi, kes suisa mulle ütlesid, et näed, siit või sealt on koma puudu, nii et tõesti kõik tegelesid selle küsimusega väga põhjalikult. me pidasime pikki arutelusid ja küs-, mõt-, küsisime endalt ka, kas meil on võimalik seda kõike selle ajaperioodi jooksul läbi viia. aga asjad toimisid nii, nagu nad toimisid just sellepärast, äh, mida teie ka siin ütlesite, me soovime, et parlamendi arvamust tuleks õigeaegselt välja, et me ütleksime selle õigeaegselt välja. ja ei saa ju olla nii, et äh, parlament ei ütle mitte midagi dokumendi kohta, millega pannakse tegelikult paika kogu Euroopa Liidu rahapoliitilised alustalad. ma kardan, et pigem kui me ei ütleks midagi, tekiks meil probleem. jah, meil kehtib siin mitmekeelsuse põhimõte, see toob endaga teatud viivitusi kaasa, ma olen selle poolt, et kõik to-, ametlikud dokumendid tõlgitakse kõikidesse ametlikesse keeltesse. seekord meil see praegu ei õnnestunud, aga järgmine kord äkki jälle. suur tänu kõigile koostöö eest, tegemist on hea dokumendiga, mis teenib kodanike huve. ka kodanikud soovivad vahel teada saada, milles me oleme ühel nõul ja mitte ainult seda, kus me tülitseme. sellega lõpetame, suur aitäh kõigile istung on lõppenud ja järgmine istung toimub esmaspäeval, kahekümne teisel oktoobril. see on Strasbourgis siis ja istung algab kell seitse